ja härrad. ma eksisin tee peal ära siia, aga sellest pole midagi uut. nii, lähme nüüd päevakorra juurde me pidime päevakorda muutma. proua de Kaiseri arvamus äh, tuleb ülevaatusele kell pool kuus. proua Lunatšek ei ole kindlasti sellega eriti rahul. kuid tegu on õigusloomelise küsimusega ning äh, kahjuks nii see paraku on. järgmine kord anname teile era, eri kohtlemise, saate erikohtlemise osaliseks teie tänase mõistva käitumise eest. täna äh, kella poole kolmest kella kolmeni toimub kiire arvamuste vahetus äh, Lõuna-Sudaani Vabariigi presidendiga. palun katsuge kohale tulla sest äh, siin arutatakse olulisi küsimusi, arengud Sudaanis on meie jaoks väga tähtsad. olul- ning me tahame teada, äh, kuidas, äh, mis on seal, sealse pingelise olukorraga juhtunud, nii et on oluline, et me endale selle väikese kohtumise võimaldame. härra Letskise arvamus mis eh, siis temas on eh, arvamus, millele tuleb esitada muudatusettepanek, millele tuli esitada muudatusettepanekud, eh, tuleb esitada kahekümne kuuendaks märtsiks. nii, nüüd me peame protokollid kinnitama. kindlasti te olete need viimse sõnani läbi lugenud. ja võite kohe kõik nende peale plaksutada kui vastulauseid ei ole, siis äh, kuulutame need kinnitatuks. nüüd härra Kovatšovi juurde. Kovatšev, vabandust. esimees teeb nalja tema räägib meile välisasjade komisjoni külaskäigust eh, Aserbaidžaani, mis toimus üheksateistkümnendast kahekümne teise veebruarini. on eh, väga hea, et me just praegu saame seda ülevaadet kuulata, sellepärast et, eh, et hiljem me peame seda küsimust edasi arutama. tere hommikust kõigile meil äh, just hakkame arutama ju siin ähm, assotsieerimislepingu sõlmimist Aserbaidžaani ja ähm, Armeeniaga ning äh, delegatsioonis oli viis liiget, mina, proua Makovei, äh, härra Lainen, proua Lunatšek ning külastus toimus üheksateistkümnest kahekümne teise veebruarini, külastasime Armeeniat ja Aserbaidžaani ja tagasitel külastasime ka Tbilisit. tahaksin tänada kõiki eh, osalejaid hea koostöö eest ning samuti tahaksin tänada meie eh, sekretariaatide, nende poolt tehtud töö eest. ning ma eh, sooviksin rääkida, kui oluline on see, et külastus toimus mõlemasse riiki. see e, reis näitas, kui erinevate riikidega on tegu ning kui olulised on kahepoolsed suhted Euroopa Liiduga. E, kohtumine e, Tbilisis andis ülevaate olukorrast piirkonnas ja peab ütlema, et koostöös on väga suured erinevused äh, delegatsiooni suhetes ähm, Armeenia ja Aserbaidžaaniga, samuti on neil väga erinevad suhted Euroopa Parlamendiga. ning üks sissejuhatavaid äh, märkusi oleks see, et meie delegatsioonil oli äh, ületada kontaktjoon, mis eraldab Aserbaidžaani ja Armeeniat Mägi-Karabahhias. me lei-, leidsime, et see tekitaks äh, usaldust ning see näitaks meie soovi, et Euroopa Liit soovib osaleda konflikti lahenduses. õnnetuseks see ei õnnestunud, hoolimata sellest, et et oli talv ja me sõitsime autoga, seda sellepärast, et Armeenia pool ei soovinud meie sellekohaseid, meie kohase, sellekohasele soovile vastu tulla, me teame, et see kontaktjoon on üsnagi ohtlik Liit on võib-olla üks ohtlikumaid eh, piiri, eh, piirkondi eh, kogu maailmas. ma pärast äh, seda, mida ma kuulsin kahe, nõukogu, pärast nõukogu kohtumist kahekümne seitsmendal veebruaril ning äh, tingimusteta ligipääsu garanteerimis, esindajate, Euroopa Liidu esindajate garanteerimisele, ühesõnaga mulle tundub, et arengud on positiivsed selles äh, valdkonnas, ma ootan äh, Armeenia poolset avaldust järgnevatel päevadel. loodetavasti see tingimusteta ligipääsu äh, toetavad mitte ainult aserbaidžaanlased, vaid ka aserbaid-, armeenlased ning äh, Eh, et Minski grupi eh, tingimusi eh, täidetakse ja võimaldatakse selle kontaktjoone ületamist. meie katsel oli seega positiivne mõju, nii et see et ei jäänud lõplikult ära, see lükati edasi, loodetavasti tulevikus saab Ahveti delegatsioon juba sellest piirjoonest üle minna ning nüüd rääkida äh, äh, programmist, me maadusime Bakuus. meie esimene kohtumine toim-, pidi olema president äh, Alijeviga, kuid enne sellest kohtumisest rääkimist sooviksin rääkida mõnest küsimusest, mis puudutab Aserbaidžaani puudujäägi poliitilises süsteemis jätkuvad ning äh, praegusel hetkel äh, on väga suuri äh, puudujääke erinevates standardite kasutusele võtmises, demokraatlike standardite kasutusele võtmises ja erinevad, samuti erinevad võimuüksused ei saa oma võimutäiust täiel määral kasutada ning eh, keskkond ei ole ka sõbralik pressivabaduse arendamiseks. Eurovisiooni lauluvõistlus tundub andvat võimaluse eh, pisut eh, muudatusi loota. ma sügavalt kahetsen Armeenia televisiooni otsust mitte osaleda Eurovisiooni lauluvõistlusel. meile kinnitati aserite poolt, et armeenlaste julgeolekut garanteeritaks, kuid äh, armeenlased otsustasid vastupidi, ma leian, et see on, otsus on väga kahetsusväärne, et nad otsustasid Bakuusse mitte minna. minu ja kolleegide jaoks äh, oli see suurepärane võimalus usalduse tekitamiseks mõlema riigi jaoks mida ei kasutatud ära mis puudutab kohtumist president Alijeviga, siis äh, ta äh, rääkis väga selgelt äh, sellest, mis Aserbaidžaanis tema meelest toimub, ta ütles, et Aserbaidžaan ei, ei tunne erilist huvi assotsieerimislepingu sõlmimiseks Euroopa Liiduga, tema, teda huvitas rohkem strateegiline partnerlus, mõningates ühist huvi pakkuvates valdkondades energia, julgeoleku, energiatarne küsimused Euroopa Liitu. president Alijev eh, rõhutas, eh, et Aserbaidžaan on eh, mitte, on ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaline liige praegusel hetkel. Aserbaidžaan on ainus endine Nõukogude endine liiduvabariik, mis kutsuti G20 kohtumisele, ta rääkis ka olulist geopoliitilist rolli, mida Aserbaidžaan praegusel hetkel mängib selles piirkonnas. tal on head suhted nii Iisraeli kui Iraaniga. ja Aserbaidžaan on äh, sekulaarne islamiriik, ilmalik islamiriik ühesõnaga ja sellega oluline partner Euroopa Liidu jaoks. mis puudutab Mägi-Karabahhi, siis president Alijev äh, leidis, et, äh, et Euroopa Liit peaks sõna Prantsusmaad Minski grupis. ta väljendas ka veendumust, et, et aeg on armeenlaste poolel konflikti lahenduses ning ta rõhutas ka seda, et Kasani äh, kohtumise läbikukkumine äh, oli seotud venelaste poolt äh, äh, välja töötatud muudatusettepanekutega, mis erinesid nägemust sellest ja ma pean ütlema, et armeenlaste nägemus sellest, miks Kasani kohtumine läbi kukkus, oli täiesti teistsugune. ning mis puudutab Sotšit, siis president Alijev ütles, et et et see, et, et sotsi deklaratsioonil ei olnud erilist tähendust ega tähtsust. ning äh, ta ei leidnud, et see oleks aidanud kuidagi riikidevahelist usaldust tõsta. pärast äh, me kohtusime äh, välisminister Simoviga kes kritiseeris Euroopa eh, Liidu lähenemist eh, eh, assotsieerimislepingule ning keeldusid igasugustest muudatusettepanekutest, mille me olime esitanud. ta rõhutas, et ei ole olemas kõikidele partneritele sobivaid lahendusi. kõik, sama formaat ei sobi kõigile. ta leidis, et oleks vaja Euroopa Liidu poolset pisut suuremat paindlikkust. eriti puudutab see Aserbaidžaani. ja olukorda Ukrainas. mis puudutab nüüd Armeeniat, siis eh, lendasime Bakust Tbilisisse, Tbilisist eh, sõitsime autoga Jerevani see tähendas mõnitunnist Äh, autosõitus oli, võttis vähem aega, kui oleks olnud üle piirjoone ületamine läinud. see oleks võtnud kümme kuni kaksteist tundi autosõitu. kui ei kasuta just helikopterit või midagi muud sellist. Jerevanis toimus äh, esimene kohtumine välisminister äh, Navansoniga. Mm, nende eh, lähenemine oli väga, oli väga juriidilise iseloomuga. Eh, samuti ütles välisminister, et eh, tema meelest praegusel hetkel ei saa tema ei näe, et piirijoone ületamine kuidagi tekitaks suuremat usaldust või parandaks või parandaks suhteid, võttes arvesse Sotši deklaratsiooni. ta selgitas, ka Armeenia seisukohti Kasani eh, läbikukkumise kohta, see erines eh, suurel määral no, aserite seisukohast. meie sooviksime Ahveti komisjonile kohtuda eh, Minski grupi aseesimehega, et ta tuleks mõtteid vahetama meie komisjoniga, oleks väga huvitav äh, kuulda temapoolseid arvamusi, miks eh, Kasan läbi kukkus. sest eh, arvamused eh, mõlemal poolel on väga erinevad. meiepoolsed soovitused oleks siis ühesõnaga sellised, et me kohtuks Minski grupi aseesimehega. president Sarkisjaniga kohtumine oli samuti väga avatud ja viljakas. ning samuti suurel määral keskendusime Mägi-Karabahhiale. president äh, äh, Sarkisjan väljendas äh, et oma arvamust selle kohta, et nemad ei ole selle poolt, et Prantsusmaa asendatakse Euroopa Liiduga. et ta arvates ka, et piirjoon Eh, ületamiseks eh, oleks vaja pöörduda eh, Aserbaidžaani ja Mägi-Karabahhi võimuesindajate poole, kuid nagu ma alguses ütlesin, ma arvan, et et viimastel nädalatel on Armeenia seisukoht pisut muutunud selles osas. mis äh, puudutas assotsieerimise leppega, lepet, siis me kohtusime äh, asevälisministriga, kes on ka põhiläbirääkija assotsieerimislepingu osas, kes rääkisid, äh, kes rääkis poliitilisest konsensusest poliitiliste parteide vahel selleks, et läheneda Euroopa Liidule ning rääkis ka sellest, et avalik arvamus toetab seda ning kakskümmend kaks kahekümne kaheksast peatükist oli juba veebruari lõpus äh, äh, suletud ning Armeenia alustas läbirääkimisega äh, vabakaubandusleppe osas. lõpuks kohtudes rahvusvaheliste organisatsioonide, kohtusime rahvusvaheliste organisatsioonide esindajatega, samuti vabaühenduste esindajatega ning tahaksin rääk-, öelda, et valitseb suur umbusaldus valitsuse äh, ja positsiooni vahel, samuti on majandusolukord väga tõsine, investeeringuid pole piisavalt, töökohti pole piisavalt ja see tähendab seda, et äh, noortel inimestel pole Armeenias suurt tulevikku. ning äh, oodatakse pingeliselt kuuendal mail toimuvaid valimisi, mis on ka äh, katsekiviks uuele valimisseadusele ning äh, äh, õigussüsteemi reformist äh, räägiti samuti, meile öeldi, et see on Armeenia jaoks väga tähtis hetk. valimised peavad olema vabad ja õiglased ja meie vaat-, jälgime neid väga tähelepanelikult. nüüd Gruusia kohta Tbilisis oli meil õhtul võimalus kohtuda saadik Filipp Dimitroviga ning äh, e-, Euroopa Liidu delegatsiooni esindajaga. Nemad andsid äh, positiivse ülevaate Gruusia reformidest ning monitooringumissiooni esindaja andis meile informatsiooni intsidentidest hoidumise mehhanismi kohta ning samuti, samuti ka probleemidest Abhaasias kuid nagu ma ütlesin, see külastus ei olnud meie delegatsiooni põhi mm, eesmärk. kokkuvõtteks, see oli väga äh, kasulik kombineerida visiiti mõlemasse riiki, toimusid koht, paralleelsed kohtumised, oli huvitav kohtuda vabaühenduste esindajatega, kodanikuühendustega, kohtuda mõlema presidendiga on oluline näha erinevusi Aseri võimuesindajate vahel, kes eh, tunnevad vähem huvi äh, assotsieerimislepingu ja soov, tunnevad rohkem huvi strateegilise partnerluse vastu ning samas näha, kui suurt huvi tuntakse Armeenias selle vastu, mis puudutab Mägi-Karabahhi, et äh, siis äh, mõlemad osapooled tundsid suurt huvi meie delegatsiooni külaskäigu vastu ja aserid eh, olid valmis eh, eh, meid aitama igakülgselt selleks, et piirijoont ületada. Armeenia oli selles osas tõrksam. kuid ma loodan, et lähimas, lähemas tulevikus ole, osutume me edukamaks ja Euroopa Parlamendi välisasjade komisjon Äh, suudab äh, piirjoone ületada ja äh, külastada seda mõlemalt poole pealt, samuti Aserbaidžaanist. Minski grupi aseesimees ning meie eriesindaja olid samuti kohal, arutasime temaga olukorda koha peal. ning ma sooviksin lõpetuseks öelda suur aitäh eh, hea eh, koostöö eest Euroopa delega-, eh, liidu delegatsioonidega Bakuus ja Jerevanis. Jerevanis toetas meid meie saadik, kes on tõesti tubli professionaal ja vastuvõtt oli Bakuus, ütleme nii, et rahuldav. suur aitäh!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 ma näen hea meelega, et alustuseks anti meile siis teave, et Aserbaidžaani ja Aser-, Armeenia Aserbaidžaani olukorra kohta ning äh, nagu me näeme, on keerukas leida kompromisse ning äh, jõuda selleni, et äh, jõutaks kokkuleppele ja liigutakse ühes samas suunas nii Aserbaidžaanis kui Armeenias on väga palju erinevaid seisukohti ja seega pakkus mulle suurt huvi teid kuulata ning eh, samuti Aserbaidžaani raportiga töötamine oli äärmiselt eh, põnev. Eh, samuti tervitan kolleegide panuseid, arukaid panuseid raportisse ning kui nüüd päris aus olla, võib-olla oleksin soovinud, et muudatusettepanekuid oleks isegi vähem olnud, aga ma usun, et me siiski jõudsime kompromissileni. aga ma saan aru ka, miks muudatusi esitati, nimelt eh, te leidsite, et need muudatused olid vajalikud. kõiki rahuldada küll ei olnud väga lihtne, aga me igastahes üritasime koos jõuda heade tulemusteni. tahaksin tänada ka variraportööri ning eh, Armeenia raporti autorit. me tegime koostööd sellepärast, et ei ole võimalik äh, lähtuda erinevatest alustest nende riikide puhul. tegemist on samade probleemidega mõlemas riigis meie sooviks oli lähtuda samadest seisukohtadest nende probleemide käsitlemisel ja loodetavasti täiskogu hääletusel parlament jääb ka meie seisukohtade juurde. kui me, kui me raporti heaks kiidame, siis eh, siin probleeme peaks tekkima. Mägi-Karabahhi kohta tehti kõige rohkem muudatusettepanekuid, see on ka kõige okkalisem teema me juhime tähelepanu ka Minski rühmale, mis tööd küll teeb, aga päris aeglaselt tulemusi siin ei ole ja see on problemaatiline, sellepärast et Euroopa Liidul oma esindajat ei ole. Prantsusmaa on küll kohal, aga Prantsusmaa esindab Prantsusmaad ja mitte Euroopa Liitu. minu sooviks on seega, et Euroopa Liit mängiks otsustavamat rolli tulevikus konflikti lahendamisel see teeniks eh, nii selle piirkonna enda huve kui ka Euroopa Liidu huve. nüüd aga üksikasjade juurde. Eh, Mägi-Karabahhi küsimus oli kõige teravam ning selle kohta esitati ka kõige rohkem muudatusettepanekuid kui me aga kiidame heaks äh, kompromissmuudatusettepanekud, siis väga paljud tehtud muudatusettepanekutest langevad ära. ma usun, et äh, äh, ma loodan, ma usun, et assotsiatsioonilepe kõiki probleeme ei lahenda. küsimused on erinevad siin. assotsiatsioonilepe on miski, Äh, mille on välja pakkunud Euroopa Liit ja Mägi-Karabahh ja äh, küsimus on aga lahtine küsimus äh, nende kahe riigi vahel, Aserbaidžaani ja Armeenia vahel ja loodetavasti õnnestub meil Euroopa Liidu abil ka see probleem lahendada. härra Kovatšev juba rääkis Aserbaidžaani puhul probleemidest, inimõiguste küsimustest näiteks, kuid samuti on positiivseid märke. südametunnistuse vangid, kes vabastati mõnda aega tagasi, samuti energia küsimus. see on erinev inimõiguste küsimustest, aga siin on vaja leida õige tasakaal. tahaksin samuti tulla Eurovisiooni küsimuse juurde mina ei toeta boikoteerimist. Euroopa Liidus on erinevaid äh, võistlusi ja neid ei boikoteerita lihtsalt seetõttu, et äh, inimõigustega on probleeme. peatselt leiavad aset olümpiamängud ometigi äh, Inimõiguste Kohus äh, on äh, hukka mõistnud ka Ühendkuningriigi käitumise teatud küsimustes, nii et siin tuleb leida teatud tasakaal. sitten yleisesti vielä, niin minusta näissä molemmissa mietinnöissä on... Yldiselt ma leian, et raportite puhul on palju positiivset, on ka kriitikat äh, ja saavutatud tasakaal on vägagi kohane, suur aitäh kõikidele, kes on äh, minuga koostööd teinud. Äh, me, on õnnestunud välja tuua just kõige olulisem. ma ei usu, et parlament peaks Venemaa välispoliitika ning Türgi välispoliitika küsimustes oma seisukoha äh, väljendama. see puud-, meie raport puudutab ainult assotsiatsioonilepingut Aserbaidžaaniga, need küsimused on olulised, aga nende kohta on vaja eraldiseisvat raportit. tahaksin samuti ütelda komisjoni nimel, et kui komisjon kaitseb Euroopa Liidu huve, siis tuleks Aserbaidžaani ja Armeeniat äh, käsitleda läbirääkimiste partnerina. ma tean, et siin on meil kogemused erinevad ning nende riikide ajalugu on samuti erinev, aga ma usun, et koos on siiski võimalik edasi liikuda, aitäh. siin zart darauf hinweisen, äh, dass ich doch leichte Unterschiede zwischen Aserbaidschan und Großbritannien sehe. Äh, Aserbaidžaani ja Suurbritannia vahel on siiski väikeseid erinevusi. tegemist ei ole mitte päris sama asjaga. tahtsin juhtida lihtsalt teie tähelepanu sellele nüansile nüüd aga härra Tänuk. tema asendab raportööri. jah, tõesti, siin on erinevusi ja ma ei tahaks, et minu riiki võrreldaks siin inimõiguste rikkumise küsimusega. praegu äh, on asi Euroopa Inimõiguste Kohtus, aga ma arvan, et tegemist on ikkagi Briti äh, parlamendi äh, pädevuses oleva küsimusega. muidugi mõista äh, Ühendkuningriik on ka suurimaks investoriks Aserbaidžaani ja ma usun, et sellised võrdlused ei ole eriti kasulikud, aga esmalt tahaksin vabandada äh, raportööri eest, kes kahjuks ei äh, saanud siin viibida, sellepärast et ta pidi kiireloomuliste küsimuste tõttu mujal olema räägin tema nimel, nii et vabandan, kui ma ei ole teadlik kõikidest faktidest Armeenia kohta, olgugi et ma toetan seda riiki eh, tugevalt, ta tänab eh, kõiki eh, muudatusettepanekute esindajaid, muudatusettepanekud sada kakskümmend üks, nagu proua Jäätemägi ütles, siis ka siin on üheks suuremaks probleemiks mõlemas raportis tegelikult ja eriti just selles, Äh, fraktsioonide vahelise kokkuleppe seisukohalt äh, on see, et äh, tuleb leida sobiv sõnastus Mägi-Karabahhi probleemi heaks. meil oli konservatiivide seas äh, oma äh, väljendus äh, Mägi-Karabahhi ja keerulise olukorra kohta. toona ma ei teadnud äh, eriti Eh, toona ma teadsin, millega tegemist on, olgugi et praegu paljud eh, veel ei tea, aga ma usun, et Euroopa Parlamendis on kõik siiski teadlikud sellest, eh, kui keerukas on see pikalt kestnud külmutatud konflikt. ajakava kohta raport tuleb hääletusele peatselt, homme komisjonis ja võtmekuupäevad on siis järgmised, kuuenda mai parlament samuti valimised Armeenias. ning äh, kinnitatakse, et neid peetakse vabalt ning äh, ausalt ja läbipaistvalt. Äh, samuti saadikute delegatsioon saadetakse vaatlema valimisi ning see on väga oluline Armeenia Vabariigi jaoks. Armeenia kes ei ole tuttavad Armeenia geograafiaga, tegemist on väikese riigiga, tegemist on Euroopa Nõukogu äh, täisliikmega, OSCD liikmega, idapartnerlusliikmega ning üks asi, mida tuleks ütelda Lõuna-Kaukaasia kohta, on see, et olgugi, et vabariigid soovivad edendada äh, kahepoolseid suhteid Brüsseli ja liikmesriikide pealinnadega, on siiski väga keerukas jõuda koostööni strateegilistes küsimustes nagu energia ja muus äh, ja minu meelest on see probleemiks. osad poliitikud äh, naaberriikides Gruusias jagavad seda seisukohta, Armeenia tihtilugu äh, jäetakse välja liitudest äh, Aserbaidžaani, Gruusia, Türgi vahel, eriti just, mis puudutab transpordi- ja energiakoridore. Baku, Tbilisi, Tšehhani gaasijuhe on üheks selliseks näiteks Armeenial kahju ei ole sellele juurdepääsu ning äh, sõltub täielikult äh, Iraani ning Venemaa äh, Venemaast ning enda tuumareaktorist, mis on väga vastuoluline selle küsimus jällegi, sest tegemist on vana Nõukogude reaktoriga. samuti on see piirkonnas, kus on palju maavärinaid. ma olen aru saanud, et nüüd on võetud ka, antud ka lubadus see reaktor peatada kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks. Armeenia äh, hindab väga kõrgelt assotsieerumislepingud ning ka äh, laiali ulatuvad äh, kaubanduslepet, samuti mis puudutab viisa liberaliseerimist ning tagasivõtulepinguid kõik see kuulub ühte, ühtsesse paketti, mida me oleme pakkunud ka Ukrainale, teistele endistele Nõukogude Liidu äh, vabariikidele. ja tegemist on siis vanade lepingute asendamisega ja meie sooviks on uued lepingud sõlmida, milles pööratakse tähelepanu ka inimõiguste küsimustele, jätmata kõrvale samuti tagasivõtmine ning äh, viisa liberaliseerimine. Armeenia puhul on äh, poliitikas äh, peamiseks küsimuseks see, et ühest küljest tuleb kinni pidada Äh, liikmes, äh, tuleb kinni pidada riigi äh, enesemääramisõigusest ning ka territoriaalsest terviklikkusest. me teame, milline on ajalooline taust, me peame arvestama paljude erinevate aspektidega siin ning seetõttu ma usun, et kasutatakse erinevaid poliitilis-filosoofilisi lähenemisi kuid mingil juhul ei tohi unustada ka seda kahekümne aastast sõda, mis seal on kestnud. osad parlamendis leiavad, et on võimalik minna kaugemale, raportöör ja mina leiame, et me ei tohi minna kaugemale, kui miski grupp ise seda on teinud tahaksin meelde tuletada neile, kes selle vastu huvi tunnevad, et Prantsusmaa on äh, ka oluline tegija Minski grupis. proua Jäädenmägi ka rääkis äh, sellest, väga oluline on, et nii Aserbaidžaani kui Armeenia raportid äh, oleksid omavahel kooskõlas, et me kasutaksime samu mõisteid, vastasel juhul meie töö ei ole äh, Äh, jätkusuutlik ning äh, äh, Armeenia press, ajakirjandus kindlasti pöörab suurt tähelepanu sellele, mida me arvame, aga tahaksin juhtida teie tähelepanu saja kahekümne ühele muudatusettepanekule, nagu te arvate, enamus neist on, puudutavad Mägi Karabahhi, et siin on suuri erinevusi fraktsioonide vahel, kompromiss kuus, tegemist on võtmekompromissiga. Äh, siin äh, viidatakse Minski äh, töörühma sõnastusele. samuti on küsimuse all see, kas oleks vaja eraldi hääletust või mitte, aga tahaksin ütelda enda ja raportööri nimel, et meie jaoks on tegemist paketiga ning kui see kompromiss läbi ei lähe, siis sellisel juhul on väga keerukas saavutada kõikide fraktsioonide toetust meie jaoks on väga oluline, et me just selle sõnastuse juurde jääksime, ma usun, et olen kõik ära ütelnud ning kindlasti panen kirja kõik kommentaarid kolleegidelt, variraportööridelt ja edastan need ka raportöörile Toomas Purebale. Immer noch Frau Makiwee. Thank you um, never be let, you never stop on Mr. Preda. I'd like to say a few words on Azerbaijan, where I'm a shadow rapporteur. tahaksin ütelda paar sõna Aserbaidžaani kohta, olen aseraportöör eh, ja samuti kuulun Aserbaidžaani Armeenia ühismissiooni. esmalt meie kõigi jaoks on selge, et partnerlus Aserbaidžaaniga peaks põhinema ühistel väärtustel, äh, demokraatiale, õigusriigile ning äh, inimõigustele. Aserbaidžaan on teinud jõupingutusi demokraatia ülesehitamisel ja väärtustest kinnipidamisel, aga endiselt on probleeme, vabaühenduste äh, poolt on antud teada inimõiguste rikkumistest näiteks riik on olnud iseseisev ainult kakskümmend aastat, aga sellest hoolimata me siiski ootame neilt suuremaid jõupingutusi ning seda, et nad suhtuksid äh, mainitud küsimustesse täie tõsidusega. assotsieerumislepingu kohta, mida räägitakse läbi komisjoniga siis Aserbaidžaan võib-olla ei taha niivõrd väga seda meil on vaja õiguslikku alust äh, koostööks, selleks võiks olla strateegiline partnerlus, aga ma ei väidaks, et et Aserbaidžaan ei soovi seda lepet, äh, erinevalt sellele, mida härra Kovatšev ütles. ma arvan, et äh, võib-olla oleks võimalik paindlikkust üles näidata assotsieerumisleppes ning me ei pea jääma selle valmis vormi juurde ja nõudma riigilt lihtsalt allkirja viisa lihtsustamise läbirääkimised ja tagasivõtuleppe ümber käivad läbirääkimised algasid esimesel, teisel märtsil. tegemist on äh, uue asjaga. ja äh, see võimaldab edasi liikuda mobiilsusdialoogiga. energiakoostöö Aserbaidžaani Euroopa Liidu partnerlus on olemas, äh, Aserbaidžaan on äh, meie partneriks ja tagab energiavaga varustatuse ja äh, palun, kas me võiksime keskenduda muudatusettepanekutele? jah. Mägi-Karabahhi kohta ja nende muudatusettepanekute kohta, mis siin on tehtud me nõustume suurema osaga kompromissidest, usun, et on väga oluline äh, panna rõhku usaldusmeetmetele nagu demilitariseerimine ning äh, kontaktide loomisele, äh, Armeenia vägede väljaviimisele Mägi-Karabahhiast ning kogu piirkonnast samuti tuleb äh, luua mehhanism, mille abil on võimalik äh, jälgida äh, relvarahust kinnipidamist ning põgenike naasmine kodudesse tuleb tagada, samuti tuleb vaadelda rahumissiooni ning seda, kuidas seda ellu viiakse. muudatusettepanekute kohta tahaksin ütelda, et siin on veel mõned asjad puudu, näiteks me räägime Armeenia vägede väljaviimisest ähm, Mägi-Karabahhi ümbritsevatest piirkondadest, mitte Mägi-Karabahhist endast. ma usun, et tegemist on veaga, mis on sisse jäänud. Äh, tegemist on tehnilise veaga pigem. eile viimasel koosolekul leppisime kokku ka rahvusvahelistes rahumissioonides. ei ole lõplikku kokkulepet tulevase referendumi küsimuses, mille ka määratletakse ära Mägi-Karabahhi lõplik staatus ma arvan, et me ei, me ei peaks nõudma siduva tulemusega referendumit piirkonnas, kus äh, on vähemused mõlemalt poolt. kui ma õigesti aru sain teist, siis äh, kompromissmuudatusettepanekutes on teatud aspekte, mis vastavad Minski äh, grupi ettepanekutele. ehk siis Minski deklaratsiooniga on need seotud Thank you, Mr President. Going straight to the amendments because I believe it... härra, härra Arlik. And the härra esimees, lähen siis kohe muudatusettepanekute juurde, üldine arutelu on juba toimunud. minu arvates on Euroopa Parlament siin teinud väga head tööd. tegemist oli väga raskete, kuid samas õiglaste läbirääkimistega. jõudsime ka ühiste seisukohtadeni. nii Aserbaidžaani kui Armeenia küsimuses. ja see, et me oleme leppinud kokku sama teksti osas mitmetes võtmeküsimustes, on ka väga tähtis. tegemist on ka hea panusega selleks, et siis eriti just Mägi-Karabahhi küsimuses algaks uus etapp. energiatarned Mägi-Karabahhis meil on selle teema kohta kaks kompromissmuudatusettepanekut. kolleegid juba kirjeldasid siin põhilisi aspekte muudatusettepanekutest, mis on äh, väga konkreetsed ja samas ka piisavalt äh, detailirohked, pakkudes lahendust Mägi-Karabahhi konflikti lahendamisele edasi energiavarustuse mitmekesistamine, kompromiss, muudatusettepanek number kuus. kas see on päris mõistlik? nii et mina usun, et äh, põhimõtteliselt on parlament panustanud äh, rahumeelsesse lahendamisse kõikide probleemide osas, mis seal piirkonnas on. nii et loodame, et äh, homme ka hääletusel järgitakse neid kokkuleppeid, millele me jõudnud oleme, ka kompromissettepanekute ja muude asjade osas, ja et äh, ei satutaks siin vastuollu selle tõsise tööga, mis me juba ära oleme teinud. Thank you. I would also uh, first of all want to proua Lunacek suur tänu, tahaksin kõigepealt tänada mõlemat raportööri, nende töö ei olnud sugugi lihtne, sest et äh, pidime arvestama ju ka sellega, et hiljuti me käisime mõlemas riigis, arvestades Mägi-Karabahhi konflikti, siis äh, see tegelikult puudutab mõlemat riiki ja me pidime sellega arvestama ka mõlemas resolutsioonis ja kompromissmuudatusettepanekutes, aga lõppkokkuvõttes on meil hea üldine pakett ja alustaksin siis kompromissettepanekutega. see, mis on siis number kaks Aserbaidžaani osas, number kuus Aserbaid-, Armeenia osas, nendega ma olen nõus, siin, siia on sisse võetud äh, terve rida probleeme, aga siiski mul on siin probleeme, see on viimane osa. siin räägime referendumi korraldamisest pärast seda, kui pagulased on saanud koju naasta ja nii edasi. ma endiselt kaalun seda, et paluda siin eraldi hääletust selles osas, eile variraportoride koosolekul ma ka seda ütlesin, ja nüüd, et võimaldada Mägi-Karabahhil ja piirkonnal siis tulevikus vabalt väljendada oma tahet ja soovi ja nii edasi, jah, aga sellega on nimelt üks probleem. kui vaadata teisi piirkondi maailmas, kus on leidnud aset sõda eh, või okupatsioon, ja siis palutakse referendumit, siis küsimus seisneb selles, et kes siis ikkagi äh, referendumil otsustab, kas need inimesed, kes seal praegu elavad, kas need, kes ähm, on sealt põgenenud, kas on nende inimeste lapsed, kes sealt pidid põgenema ja kuid kes nüüd on naasnud. nii et äh, näiteks Lääne-Sahara osas on see küsimus täiesti lahendamata. nii et äh, mul on raskusi sellega, et me nõuame siin midagi sellist, mis kujuneb tohutuks probleemiks, nii et paluksin selles osas siis äh, eraldi hääletus, ma tean, et selles osas jõuti kokkuleppele, meie tegelikult esialgu selle kokkuleppe osa ei olnud, mõned fraktsioonid olid omavahel kokku leppinud, nii et ähm, minu arvates see sõnatus on, sõnastus on problemaatiline, ma ei ole päris kindel, et me seda tahaksime öelda, mitte et ma oleksin referendumi kui sellise vastu, aga tihtipeale tekib selle tulemusena väga keeruline olukord ja lükatakse edasi igasuguste poliitiliste otsuste tegemine. nii et ähm, see on siis see problemaatiline punkt. tahaksin viidata ka mõnedele teistele muudatusettepanekutele, mille esitasin mina ja ka teised kolleegid, mida kompromissidesse sisse ei võetud. paluksin kolleegide toetust sellele. nii et äh, Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuste ellurakendamine. Rafik Alijev ja tema vend, kes on olnud vangis äh, väga pikka aega ja äh, Inimõiguste Kohus nii kahe tuhande kümnendal kuni kahe tuhande üheteistkümnendal aastal mõistis Aserbaidžaani süüdi, öeldes, et kohtumõistmine ei olnud õiglane ja äh, paluti ka hüvitamist ning nende inimeste vabastamist, midagi sellist ei ole aga tehtud, tegelikult on need inimesed endiselt vangis, nii et paluksin teie toetust sellele muudatusettepanekule Aserbaidžaani osas. ja nüüd ähm, veel Aserbaidžaani kohta Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee eriraportöör äh, peaks äh, ka ei saa oma igale poole ligipääsu, senikaua on talle, talle seda võimaldatud ei ole, nii et sellest tuleks samuti siis rääkida president Alijeviga. nüüd on mõningaid muudatusettepanekuid, mille ma olen esitanud nii Aserbaidžaan, Aserbaidžaani kui ka Armeenia kohta ja tahaksin teie toetust sellele. seitsekümmend kaks Aserbaidžaani osas see palub äh, sõjaliste rajatiste ehitamise lõpetamist ja palub samuti Euroopa Liidul mitte tarnida relv, relvi ei ühte ega teiste riike. sellepärast, et äh, kui need riigid äh, hakkavad siis relvastuma, siis see ähvardab sealset olukorda ja kui tarnitakse relvi mõlemale poolele, siis tegelikult see sugugi ei järgita neid mitte äh, probleemi lahendama, nii et ähm, ma arvan, et äh, relvade müümist Aserbaidžaanile meie Euroopa Parlamendina kindlasti ei toeta. ja edasi regionaalne keskkonnaasutus äh, ehk äh, ERC keskkonnaprobleemid kindlasti ei pea kinni piiridest ja selles mõttes on vaja ka koostööd ja lõpetuseks paluksin veel teie toetust Armeenia muudatusettepanekule, mis räägib tuumajaama sulgemisest. suur tänu, palju õnne ka teie hea inglise keele puhul teeksin ka omapoolse märkuse, me räägime OSCE Minski grupi aluspõhimõtetest ja me siis kustutame ära selle, mis meile ei sobi. harva on juhtunud minu poliitiku elus seda, et mõlemalt poolt on mulle avaldatud nii palju survet. see on muutunud täiesti talumatuks kui me aga hakkame siin oma nina toppima Minski grupi põhimõtetesse, siis läheb asi tasakaalust välja. nii et siin on asju, mida tuleb veel selgitada, näiteks äh, relvajõudude kohalolu. igal juhul meil ei ole võimalik siin hakata ümber vaatama Minski grupi põhimõtete, põhimõtteid kui selliseid, me peame need, need siis tervikuna omaks võtma. kui me viitame nendele põhimõtetele, siis tuleb neid kõiki siin mainida. kindlasti meie siin Mägi-Karabahhi konflikti lahendada ei suuda, aga kindlasti ei suuda me seda teha siis, kui me ühest või teisest põhimõttest siin eemaldume nii et äh, jäägem siis ettevaatlikuks, kui me tahame tõesti kasulikud olla, siis me peame ikkagi võtma omaks kõik Minski grupi põhimõtted. nii et äh, palun pöörake sellele tähelepanu, kui me siit äh, mingi osa ära kustutame, aga teisi mitte, siis läheb tekst lihtsalt tasakaalust välja nii et ma, kaks varianti, kas siis tuua ära kõik Minski grupi põhimõtted või mitte üleüldse neid mainida. aga me ei saa niimoodi, et me võtame mõned siit maha. nii et nagu öeldud, siis läheb tekst tasakaalust välja kas ühe või teise poole osas või siis mõlema osas Minski grupi üks põhimõtetest on ju ka see, et igal rahval on õigus väljendada omaenda tahet. ja seega tuleb sellest põhimõttest ka kinni pidada. ka enesemääramisõigus on ju nendest, nendest sees, nii et palun arvestage sellega härra Provera, palun. suur tänu, härra esimees, tahaksin ka omalt poolt õnnitleda raportööre. kompromissmuudatusettepanekute näol on tehtud ära tõesti väga hea töö, ma ei hakka kolleegide öeldut üle kordama aga tahaksin siiski rõhutada ühte aspekti. Armeenia ja Aserbaidžaan soovivad äh, mõlemad läbirääkimisi, Arme-, Armeenia soovib assots-, assotsieerimislepingut äh, aga siin on veel üks täiesti lõpetamata peatükk idapartnerluse raames. mis oli kirjas ju tegelikult ka Praha deklaratsioonis nii Aserbaidžaanile kui ka Armeeniale pakub idapartnerlus suurt huvi. siin kompromiss, muudatusettepanek number kuus, see on väga huvitav, siin öeldakse, et läbirääkimised peavad olema seotud ka konkreetsete arengute edasiminekutega. see on väga tähtis, sest et me läheme siin kaugemale lihtsalt mingist põhimõttelisest nõusolekust. kui me jätame teksti selliseks, nagu see on, siis äh, sellel ei oleks mingisugust mõtet, me räägime ikkagi konkreetseid poliitilisi kohustusi, mis on Euroopa parlamendil nimelt siis teha poliitilisi avaldusi ja nõuda ka kohustusi teistelt riikidelt. nii et see kindlasti peaks äh, siia sisse jääma. aga nüüd äh, härra Tännoki küsimusest enesemääramisõigus ja territoriaalne ühtekuuluvus, siin on üks põhi aspekt, me ei saa ju öelda seda, et läbirääkimised tuginevad olukorral, mis iseenesest ei ole üldse seaduspärane. seda on varem öelnud ka Euroopa Parlament ja ka ÜRO. siin on ikkagi ju rida põhitingimusi, mis peavad olema täidetud. ja lõpetuseks Gruusia kohta oleme me seda juba mitu korda öelnud, Vene väed tuleb sealt välja viia ja samamoodi võime me nõuda ka Mägi-Karabahhi osas, mis on ju tegelikult äh, okupeeritud, et ka sealt tuleb Armeenia äh, väed välja viia. ja ma olen nõus proua Lunatšekiga referendumi osas referendum kui selline võib-olla on juba käeulatuses, aga kui teatud tingimused täidetud ei ole, siis olukord lihtsalt muutub. kui korraldatakse referendum äh, hiljem siis äh, võib juhtuda, et see kõik leiab aset hoopis teistes tingimustes, näiteks läbipaistvuse osas ja Lääne-Sahara illustreerib seda, mida ma ütlesin väga hästi. mul on veel paljudki öelda, aga tahan jääda siiski sõnavõtuaja äh, piiresse. ja, tänke, ähm, härra Lainen nüüd tahaksin teha kolm märkust pärast meie delegatsiooni visiiti. Mägi-Karabahhi konflikt on täielikult liiva jooksnud nii ühelt kui teiselt poolelt ja siin ei ole võimalik kuidagi lahendada mingeid erielemente, tuleb seda võtta terve paketina ja selles osas ma olen Elmar Brogiga nõus, et kaks varianti, kas me mainime kõiki Minski grupi põhimõtteid või siis üleüldse mitte ühtegi, siin ei saa valida mõnda välja, nii et kas terve pakett või mitte midagi. ja sellega lähevad kokku ka minu kaks järgmist märkust. president Alijev ei ole mitte öelnud seda, et Prantsusmaad, Prantsusmaa peaks, Euroopa Liit peaks Prantsusmaa välja vahetama seda öeldi ainult saadikutele ja ühtegi öö, presidenti selle avalduse tegemise ajal kohal ei olnud, nii et see oli selline ühepoolne avaldus. vastavalt Lissaboni lepingule peaks Prantsusmaa esindama tervet Euroopa Liitu, aga siiamaani see nii olnud ei ole. ja seega tekib küsimus, kui Armeenia nüüd viiks oma väed ühest konkreetsest piirkonnast välja siis me näeme äh, protokollidest, et sellele tegelikult selget vastust ei ole andnud. tekib küsimus, et kui ühest äh, piirkonnast viiakse väed välja, siis mitte, miks mitte kõigist? nii et äh, kas siis selline plokklahendus või üleüldse mitte mingisugust lahendust ja selles osas on Elmar Brokil õigus. Euroopa Liit ei võida midagi sellest, et kui ta võtab omaks mingisuguse erilise rolli selles konkreetses konfliktis. edasi assotsieerimislepingutest. siin juba on täna öeldud, et Armeenia on teinud suuri samme edasi, aga Aserbaidžaaniga on olukord teisugune Ar riigi esindajad on öelnud, et me oleme saanud Brüsselilt midagi sellist, mida meil tegelikult üldse vaja ei ole, nad ütlesid selgelt välja, et nad tahavad midagi muud, mitte assotsieerimislepingut. Nad tahavad strateegilist partnerluslepingut gaasi ja nafta teemadel. aga kõik need ühised väärtused ja sarnane käitumine ja edasi, see neile mingisugust huvi ei paku assotsieerimislepingu allakirjutamist tahame meie siduda rahumeelse konflikti lahendamisega, aga kui nad ei soovi assotsieerimislepingut, siis ilmselt tekib küsimus aasta pärast, et kas me siis blokeerime selle assotsieerimislepingu teema Armeeniaga. sest tegelikult peavad läbirääkimised jõudma lõpule ju veel sel aastal, nii et parlament peab otsustama, kas nad tahavad, kas parlament tahab seda blokeerida või mitte ja kolmas märkus veel poliitilise olukorra kohta. jah, Aserbaidžaanis on olukord väga kehv, ma ei usu, et me peaksime just Eurovisiooni lauluvõistlus, äh, võistlust boikoteerima. mina usun, et demokraatia ja õiguste osas on just nimelt läbi meediakanalite võimalik ka midagi saavutada aserbaidžaanlased räägivad sellest justkui mingisugusest nende riigivastasest kampaaniast, aga tegelikult lihtsalt seal ei ole päris sellised vabadused nagu siin. palun kolleegidel piirutuda kahe minutiga oma sõnavõttudes, sest et on veel terve rida sõnavõtjaid, härra Kirillov. suur tänu, härra esimees ma olen siis esimene sõnavõtja, kellel võeti sõnaaega vähemaks, nii et üritan siis kokku võtta. pärast e, Euroopa Liidu avaldust e, selle kohta, et on vaja uut strateegiat Lõuna-Kaukaasia piirkonna tarvis, on Euroopa Liit ka mänginud aktiivsemat rolli selles maailma piirkonnas. ja eks me näeme, millised tulemused sellel siis on. välisteenistuse osas komisjon on olnud ka aktiivsem. avaldustes oleme me näinud ka poliitilisi sõnumeid selle kohta, näiteks ka ülemkogus. ja dokumendid, mida me täna arutame, peaksid ka nendele viitama, näiteks kas või see välisasjade komisjoni äh, delegatsioon, peaksime nõudma aktiivsemat Euroopa Liidu osalemist ja suuremat kohalolu selles piirkonnas. mina toetan kompromissmuudatusettepanekuid, hetkel on meil vaja seda, et me näitame, et meil on suur enamus olemas Mägi-Karabahhi osas. näidakem siis, et meil on selline tugev enamus kompromissettepanekute toetuseks jah, ma olen nõus, et siin äh, üht koma teist võiks ju veel arutada. ülevaates äh, visiidi kohta sellest küll ei rääginud, aga Armeenia osas äh, on tegelikult näha selgeid seoseid ka Kosovo olukorraga ja peame tagama siis selle, et see nii tegelikult ei läheks, nii et peaksime äh, aktiivsemalt näitama oma kohalolu sealsetes riikides ja võimaldama ka inimestevahelisi kontakte. ja seeläbi me kindlasti tõhustaksime ka Minski grupi tegevust. suur tänu teile. ma arvan, et ei ole Eurovisioonist mingit mõtet rääkida sest äh, see toimub Euroopas, eurooplastel äh, on teatud väärtused. ma sooviksin teha paar kommentaari kompromissi kohta referendumi korraldamisel, ma arvan, et ei ole mitte mingisugust mõtet rääkida referendumi korraldamisest selles raportis ref, referendum on poliitiline lahendus, mida aktsepteerivad mõlemad osapooled ning äh, see tuuakse vajalikel hetkedel ka esile, praegusel hetkel pole selleks aga tingimused täidetud. mis kodanike arvamust kõige paremini väljendaks. me võime asjad hoopis halvemaks teha. see ei lähenda meid kasulikele lahendustele. Minski e, grupi otsused peaks raportites selgelt näha olema. minu meelest e, Minski grupp küll rohkem keerutab koha peal, kui kõnnib edasi ja ei paku välja lahendusi sellele piirkonnale. ma arvan, et me peaksime ajaloolisest reaalsusest lähtuma. vägede väljaviimine on oluline, sest äh, välja, kui seda ei juhtu, siis pole rahumeelne lahendus võimalik. me peame aru saama, et meie jaoks on see piirkond väga oluline, see peaks olema oluline kõik, kõik need kolm liik-, riiki peaks olema olulised, kas meie oleme ka nende jaoks olulised? paljud neist asjadest, mida oleme palunud, ei ole äh, mõistmist leidnud, me peaksime analüüsima oma äh, me peaksime oma prioriteete kontrollima, me, see on oluline osa meie äh, naabruspoliitikaga, me peaksime nendega rohkem koostööd tegema. Thank you, chairman. suur tänu, esimees väga palju on juba öeldud ja ma tahaksin alustada sellega, et ma ütleks, et äh, ma tahaksin tänada raportööri see on hea võimalus äh, leida äh, Euroopa Parlamendile aktiivsem roll see on võimalus lahendada probleeme selles äh, piirkonnas. kuid äh, selle äh, piirkonna suur probleem on Mägi-Karabahh ja ma olen nõus sellega, mida eelkõneleja ütles, ma arvan, et me peame respekteerima seda, mida miski grupp seni on ära teinud kuid äh, neile läks väga palju aega oma edusammude saavutamiseks. selle aja vältel on äh, olukord kohapeal muutunud, eriti puudutab see etnilist olukorda Mägi-Karabahhias nii et äh, kui ma midagi muudaks äh, selles kompromissmuudatusettepanekus, äh, siis peaks see puudutama Armeenia vägede väljaviimist Mägi-Karabahhiast ja sellele ka ümbritsevat, ümbritsetud piirkonnast. loomulikult me peaksime aluseks võtma rahvusvahelise õiguse, paremaid põhimõtteid pole meil kuskilt võtta nii et eh, igasugune okupatsioon on aktsepteerimata, eriti eh, kui seda toetavad ka Vene väed Armeenias, eh, mis muudab Armeenia lihtsalt Vene satelliidiks, aitäh. proua Vaiveri. suur tänu, esimees kõigepealt ma sooviksin tänada variraportööre selle tubli töö eest, mis nad on ära teinud. Nende töö on olnud üsnagi keeruline. Armeenia ja Aserbaidžaan on kaks äh, riiki, mis on meie jaoks väga tähtsad. ma osalesin Euronisti kohtumisel Armeenias ning see tegeles eriti just äh, sotsiaalsete küsimustega. seal samuti tõstatati äh, Eh, Mägi-Karabahhia küsimus. minu meelest me peame üritama eh, konfliktile kuidagi lahendust leida. Eh, ei saa aktsepteerida olukorda sellisel kujul, nagu ta praegu on. ma arvan, et lahendus peaks olema aluseks äh, Armeenia ja Aserbaidžaani sõbraliku kooseksisteerimise garanteerimiseks. nagu ütles härra Maigel, me ei pea äh, tegelema ainult sellega, et äh, Armeenia väed viiakse ära mitte ainult Mägi-Karabahhiast, vaid ka äh, sellega piirnevatest piirkondadest ning rahvusvahelised äh, rahuvalvejõud peavad praeguse okupatsioonivägesid äh, asendama, meil on vaja ka usaldust üritama tekitada, ma toetan äh, proua Lunatšeki ja proua, äh, proua Veerat. kui me nüüd hakkame nõudma okupeeritud territooriumil referendumi läbiviimist, siis see on väga ohtlik. minu kodumaal on sellega oma kogemused pärast okupatsiooni ida on lätlasi Ida-Lätis ainult viisteist protsenti ja ülejäänud on kõik äh, venelased. nii et äh, mis saaks seal siis, kui referendum läbi viidaks? nii et see on nagu väga ohtlik äh, küsimus, minu meelest oleks referendumi läbiviimine praegusel hetkel lihtsalt liialt varane. minu meelest, mis puudutab nüüd Minski gruppi, on ähm, erinevad jõud selles grupis väga asümmeetriliselt esinevad. me peaksime tugevdama äh, selles äh, grupis Euroopa Liidu rolli. me, ma arvan, et me peaksime seda, selle probleemiga tegelema ning nagu ma ütlesin, Euroopa Liidu rolli tugevdama. ehk siis äh, mina saan teist nii aru, et te ei tunnista Minski grupi tulemusi. ei, ma ütlesin, mida ma ütlesin, ma ei tea, kuidas see tõlgiti, mina ütlesin, et et äh, miski pole lõplik. mina arvan, et äh, põhimõtted, need põhimõtted on selles olukorras kindlasti kasulikud. härra Landsberg. suur tänu, esimees. raport Aserbaidžaani ja Armi-, Aserbaidžaani mm, assotsieerimislepingu kohta eh, näitab edasiminekuid ja näitab ka võimalikke samme lahenduse poole. mitte ainult Mägi-Karabahhias, vaid eh, ka sellega piirnevatel aladel ning öö, eh, sellega on seotud, et probleemid, mis on eriti tõsised Armeenia, et kui me räägime Minski grupist, siis võiks öelda, et Minski grupi kiitmine peame üritama siiski öelda ka seda, et tegu on väga efektiivse grupiga, ebaefektiivse grupiga. me ei tohiks endale illusioone tekitada äh, Mägi Karabahhi kohta sest äh, miski grupi esindajad ei, ei taha lahendust, neil äh, on oma huvid seal mängus. meil on vaja lisavahendeid rahu garanteerimiseks, me peame liikuma äh, Ehm, sellise olukorra suunas, kus kus on Euroopa Liidu pädevused suurendatud ning me peame ühtlasi rõhutama seda, et Euroopa roll peaks olema suurem, kuid küsimus on selles, kuidas seda teha, kuidas rak-, lennundust äh, tõhustada, võib-olla näiteks seda, kuidas äh, algatada äh, usalduse suurendamise ma-, va-, meetodeid, kuidas kaks kogukonda teineteisele lähemale tuua, mis, kui palju on Aserbaidžaan Mägi-Karabahhias? kui võtame arvesse kõik, kes on sealt välja viidud, siis äh, jah, tõesti, seal oli kunagi neid väga palju. me peame rääkima rahust ja lepitusest, kuid samas me peame olema ka ausad selle koha pealt, äh, millest me tegelikult räägime. ning veel üks punkt. see puudutab äh, vabast lä-, ligipääsust äh, neile territooriumile teile Euroopa Liidu jaoks. see on tõsine küsimus, me peame äh, survestama mitte Aserbaidžaani, me peame lõpetama äh, Te rääkisite juba neli minutit, meil oli kaks minutit kõige rohkem kõneaega. kui Armeenia meie tegevust blokeerib, siis tuleb neid hoiatada. palun pidage kõne ajast kinni, muidu ma võtan mikrofoni ära või vastasel korral kõik sõne, kõnas soovijad sugugi sõna ei saa. härra Peterle. suur tänu. ma arvan, et töö on hästi tehtud ja ma arvan, et on mõistlik eh, tihendada suhteid mõlema riigiga. ma sooviks, et seda protsessi saaks äh, ole, kasutada hea naabrilike suhete tugevdamiseks ning äh, ma tervitan kompromissmuudatusettepanekuid. Need muudavad raporti tasakaalustatumaks. meil on nüüd ka selline sõnastus, mis parandab kogu olukorda, mis äh, puudutab äh, just konkreetsemaid aspekte oleks hea, kui te selgitaksite põhimõtteid ja eesmärke selgelt, selle asemel, et rääkida eesmärkidest, mida võib-olla on esit-, mille on esitanud võib-olla lobistid. me ei tohiks eelistada üht või teist osapoolt, me peaks aitama hea õhkkonna luua lahenduste tegemis-, leidmiseks, ma arvan, et on hea algatada selline protsess minu jaoks annaks Euroopa Liidule aktiivsema rolli, aitäh! härra esimees, ma sooviksin tänada kolleege, kes on kompromisside kallal nii suurt tööd teinud, eriti puudutab see Mägi-Karabahhi, et on väga oluline, et me suudaks anda ühtse järjepideva äh, arvamuse selle kohta, kuidas konflikti lahendada. ma olen nõus sellega, kes ütlevad, et me peame äh, rõhuma sellele, kuidas, eh, et Euroopa Liidule võimaldatakse ligipääs Mägi-Karabahhiale. sooviksin öelda, et, et inimõigused olid küsimuse all nii Aserbaidžaanis kui Armeenias. arutati seda küsimust eile inimõiguste komisjonis eh, ja eh, olukorra kohta nii Armeenias kui Aserbaidžaanis, ma olin täiesti rabatud sellest äh, mida ma kuulsin, me peaksime tegema, kasutama juhust, et seal toimub Eurovisiooni lauluvõistlus, tähendab äh, Bakuus, et me peaks tähelepanu inimõiguste olukorrale Aserbaidžaanis. seal on olukord väga tõsine. me peame küsima, kas nad soovivad tegutseda inimõiguste ja õigusriigi nimel ja eh, olukord on seal palju ke-, Aserbaidžaanis palju keerulisem kui Armeenias. ma, siin juba räägiti Alijevi vendadest eh, ning eh, ning juttu oli ka Kadžidža Ismahilist, kes, kellest räägiti ühes kirjas, mille mõned meie seast kirjutasid ja teises kirjutas alla teie, härra Prokk, tänan teid selle eest tema on ajakirjanik, kes eh, kirjutas uurimusartikleid ning kes langes kohutava väljapressimise ohvriks. ma eh, loodan, et, eh, et Eurovisiooni lauluvõistlus on võimalus pöörata tähelepanu inimõiguste olukorrale Aserbaidžaanis, meie parlamend loodetavasti ei luba, et majanduslikud põhjused, eriti just nafta, on olulisemaks kui äh, inimeste õigused, kes võitlevad eh, inimõiguste eest eh, ja, ja kodanikuõiguste eest. ja järgmisena saab sõna Sagic, proua Sagic. suur tänu. ma tahaksin teada, miks selles eh, versioonis lisasime Eh, miks me nõuame Armeenia vägede väljaviimist paradelt, eh, mis piirnevad eh, Mägi-Karabahhiaga. meil oli probleeme sellega juba eelnevas raportis, me olime nõus sellega, et kõik riigid, Aserbaidžaan, Armeenia ja Aserbaidžaan ja Gruusia, et me kõik palume vägede väljaviimist kõikidelt okupeeritud territooriumidest territooriumidel, nüüd me nõuame juba aladelt, mis üm-, piirnevad Mägi-Karabahhiaga, see tähendab seda, kas me tähendab nüüd seda, et, et me tahame, et piirnevatelt aladelt välja viidaks, aga Mägi-Karabahhiasse jääks alles? kas raportöör võiks seda meile palun seda seletada, sest mina ei saa sellest aru. ma võin sulle öelda. Minski grupp on öelnud, territoorium, Äh, Mägi-Karabahhi piirnevate alade tagastamine Aserbaidžaanile. ja see on üks osa Minski grupi põhimõtetest, see on täpsõna, täpne sõnastus. ja ja see äh, on ning seda on vaja teha rahvusvaheliste julgeolekugarantiidega, mis, millest üks on äh, rahuvalvemissioon ning äh, kompromiss on sõna-sõnalt Minski protokollis sees. see tähendab seda, et me lähme iseenda tekstiga äh, vastuolu kahe tuhande kümnendast aastast, võib-olla kahe tuhande kümnendal aastal polnud tekst õige, see on tõsi, et see on Minski tekst, aga, aga meie kolleegi argumendid on väga tõsised. kui me muudaksime, kui me näiteks võtaks välja selle, eh, selle osa, mis puudutab okupeeritud, vabandust, ümbritsevaid territooriume, siis me võiks ülejäänuga nõus olla. vastasel korral ma jään teksti juurde sellisel kujul, nagu ta praegusel hetkel on. kui Rahvapartei kolleegid nõus on, siis eh, mul ei ole midagi selle vastu, kui me eh, teksti pisut muudaksime. I am the shadow. Well, I'm afraid I, I wanted... Uh, ma tahtsin selle ettepaneku teha, et me arutaks seda asja variraportööride ja raportööridega kahe raporti kohta ja jätta um, välja sõna ümbritsevad kompromissist kuusteist um, Eh, ja siis kahest kohast Aserbaidžaani resolutsioonist. Remember... ma meenutaksin seda, et mul oli pisut kahtlusi, mis olid sellega seotud, kuid mu rap-, variraportööridega kohtumisel tundus, et sellest ei ole kuidagi võimalik välja rabeleda. mina olen, meie oleme ju siin Euroopa Parlamendis, mitte Minski grupis. me peaksime nõudma äh, äh, sama, mida me eelnevates resolutsioonides oleme nõudnud viimased eh, eh, viimased lahendused eh, või viimased sõnastused tulid kolme-nelja fraktsiooni omavahelistelt läbirääkimistelt. mina üldiselt oleks nõus sellega, mis siin öeldi. ja me oleme juba seda mujal ka öelnud. härra esimees, üks küsimus. tahaksin teada, miks ei võiks öelda seda, et Armeenia väed toodaks välja kõikidest terri-, kõikid, kogu okupeeritud territooriumidelt. Äh, miks see, te väidate, et sellepärast, et see on Minski dokumendis nii? näiteks ÜRO dokumentides on sõnastus kõikidelt territooriumitelt. mina tahaksin paluda selgitust, miks me palume, et nad sinna jääksid suur tänu, esimees. ma tahaksin öelda kolleegidele, et Euroopa Liit ja eh, meie komisjon ei tohiks käituda nagu elevant portselanipoes. me ei tohi eh, lepindusprotsessi ära rikkuda pädev mandaat ei kuulu Euroopa Parlamendile, vaid äh, mandaat äh, kuulub äh, Minski grupi aseesimeestele. nii et meeldib see, meeldib see meile või mitte, probleeme on väga palju ja olulised on põhimõtted, mis seal on välja äh, tood-, toodud, kui me tahame olla targemad kui nemad, kui me leiame, et Euroopa Liidul on olemas oma vahendid selleks, et survestada olevaid osapooli, siis me peaksime äh, seda tegema, kuid ma arvan, et me teeme pigem äh, kahju kui kasu. ma soovitaksin, ma lausa nõuaksin, et me jääks kompromiss kuue juurde või siis kompromiss kahe juurde teisest raportist, aitäh. nii arvoisa puheenjohtaja. I say it in finnish now. suur aitäh, ma võtan sõna soome keeles. nagu te näete, siis peamiseks probleemiks on kompromiss kaks Aserbaidžaani raportis, see on sama kui kompromiss kuus Armeenia omas. olen nõus esimese plokiga me oleksime võinud Mägi-Karabahhi küsimuse üldse tekstist välja jätta, mina tahtsin alguses, et see oleks siin sees. teised, mina tahtsin, et ta välja jääks, teised fraktsioonid tahtsid, et läheks sisse, nii et siin ta nüüd on. eile me otsustasime, et teises muudatusettepanekus Aserbaidžaani raporti kohta on eh, osade kaupa hääletus. alguses olen ma poolt ja kus räägitakse Substantial Progress ja muust ning Mägi-Karabahhiast, seda teist osa minu fraktsioon ei toeta. tahaksin veel kord kutsuda üles äh, jätma välja Mägi-Karabahhi ja Mägi-Karabahhi muudatusettepaneku teisest osast. Te nägite ise, millised probleemid sellega tekivad ning äh, seetõttu me ei taha seda küsimust ka käsitleda. tegemist on Minski grupi äh, tööülesandega, nemad sellega tegelevad ja isegi kui parlamendis me tahame õigeid asju teha, siis ma ei usu, et me suudaksime olukorra lahendada. seega veel üks kord. kompromiss kaks Aserbaidžaani kohta. esimene osa on selline, mida me saame toetada, ma võin selle ka ette lugeda, kui härra Elmar Prokk ka mind kuulata soovib. ma teen ettepaneku osade kaupa hääletada teise kompromissi osas Aserbaidžaani raportis minu hääletusnimekirjas on pluss esimese osa kohta muudatusettepanekus ja miinus teise osa kohta kompromissmuudatusettepanekust ning kompromissmuudatusettepaneku lõpus me näeme, et tõstatuvad kõik need okkalised ja teravad küsimused. variraportöörid ja fraktsioonid peavad ise vaatama, mida nad soovivad teha. ülejäänud küsimused on vähem olulised minul on ka kartusi näiteks äh, sõjaväekulude koha pealt Aserbaidžaanis. lisaks sellele paljud Euroopa Liidu liikmesriigid müüvad relvi. miks nad seda teevad? proua Lunatšek, ma olen nõus, et eriesindaja peab inimõiguste küsimusele tähelepanu pöörama muudatusettepanek number üks samuti. ma ei tea, kes otsustab, kas referendum korraldatakse või mitte, sellest äh, räägitakse eelnevates dokumentides, aitäh. Um, thank you very much. Well, as... aitäh, räägin oma fraktsiooni raportööri nimel ja kuues muudatusettepanek äh, kaks esimeses Jäädermägi raportis. ma nõustun, et äh, see kompromiss on vastuvõetav, aga kui me jääme eraldi hääletuse, äh, osade kaupa hääletuse juurde ja jätame välja mm, Mägi-Karabahhia ning räägime lihtsalt üldisest miskigrupi lähenemisest, siis pean ütlema, et ma küll Edward Kukerit ning proua Jäädermägi hindan väga aga Kukan on kakskümmend aastat eemal olnud, toona ei olnud külmutatud konflikti lahendamiseks mingeid mm, väljavaateid, praegu aga tegemist ei ole enam niivõrd külmutatud konfliktiga, vaid lausa plahvatusohtliku olukorraga. Minski grupp üritab leida lahenduse vastavalt sellele, mis on võimalik ja võib-olla siis ei kajastu seda Provera arvamusi, me teame, et äh, äh, praegused rahvusvahelised piirid kajastavad äh, sõjajärgseid olukordi ning Minski grupi lahendused on potentsiaalselt ka läbiviidavad, kui mõlemad osapooled kokkuleppele jõuavad. kui aga me piire hakkame nihutama, siis ei juhtugi midagi härra Vaigel tegi muudatusettepaneku, kus räägitakse kõikide vägede väljaviimisest, ma kardan, et see võib ohtu seada olukorra Armeenias, seesama äh, võiks ütelda, et kõik äh, Ameerika Ühendriikide väed tuleb Euroopas asuvatest NATO baasidest välja viia, sellega ei saavutata küll midagi. Äh, esimees Brock tegi ja Joulainen samuti vägagi konstruktiivseid ettepanekuid et Äh, nende muudatusettepanekute kohta muidu proua Lunatšek äh, mainis, raportöö toetab seitseteist, aga mitte saja kaheksandat või seitsmekümne kaheksandat muudatusettepanekut. ja nagu ütlesin, võtmeküsimus on kompromiss kuus ja kaks ja tegemist on paketiga, tegemist on ainsa teostatava viisiga äh, ning ei ole mõtet arvata, et parlament suudaks kaugemale minna Minski eh, grupist. Minski gruppi kuuluvad viimase kahekümne aasta mõned kõige väljapaistvunud diplomaadid ja ma ei saa aru, mis võimaldab meil uskuda, et me suudame ise eh, eh, kaugemale minna, minu jaoks on tegemist täieliku soovunelmaga, ma olen nõus proua Jäädemägiga, me peaksime jääma praeguse sõnastuse juurde nõustuma sellega paketina või üldse mitte mainima, aitäh. Herzlichen Dank, Herr Tenok aitäh, härra Tänuk. tahaks, et täna pärastlõunal äh, siis saaksin kokku äh, raportööride, variraportööridega eraldi. ja kui me räägime äh, sõjaväeelarvetest nende riikide puhul, siis need on samad olulised kui teiste riikide puhul, terve riigieelarve. me oleme mitu korda äh, näinud, et sõda on peaaegu valla pääsenud. Äh, Minski grupi põhimõtted on aga viinud selleni, et neil on mingisugune raamistik. nii et mitte ühelgi osapoolel ei ole alibit vägivalla kasutamiseks, seega palun, et mõtleksite veel kord selle kõige üle järgi. tahaksin vältida sellise olukorra loomist, mis läheb tasakaalust välja, see võib endaga kaasa tuua tõsise konflikti. viimaste paari aasta jooksul oleme juba sattunud relvastatud konflikti äärele ning me peame äärmiselt ettevaatlikud olema, ma tahaksin tõesti, et äh, arvestataks ka selle ohuga. sõjalises plaanis on tegemist kogu planeedi ühe plahvatusohtlikuma piirkonnaga ning nagu paljud teist ka ütlesid, samuti kaubitsetakse seal relvadega. nii et sellel kõigel tuleb silma pidada, samuti põhjapoolne naaber äh, mängib oma rolli, mille, mida ei saa eirata. seega me ei tohi alibit anda ei ühele ega teisele äh, osapoolele, sellepärast et see võib äh, viia vägivallani me ei ole mingil juhul ühe või teise valitsuse eestkostja. ma tean väga hästi, millest ma räägin, nii et palun tõesti arvestage kõikide nende elementidega leian, et praegune kompromiss äh, on äh, selline, mis on igati mõistlik ning me ei peaks hakkama siit äh, osasid välja rookima. ma arvan, et tegemist on tõesti hoiatusega siinkohal ja ma väga harva olen nii suhtun nii tõsiselt äh, erinevatesse küsimustesse, aga ma usun, et siin ma tõesti tean, millest ma räägin. täna pärastlõunal ma üritan veel kokkuleppeni jõuda, nüüd aga läheme edasi seitsmenda punktiga, härra Howitt. I have a date.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 You were already successful yourself for that. ma usun, et te olete ise juba päris palju edu saavutanud. lugupeetud esimees, teie haamer on päris suure mõjuvõimuga sellises olukorras. nüüd aga äh, tegemist on võib-olla vähem vastuolusid tekitava äh, päevakorrapunktiga kui viimane, aga loodetavasti on ta samavõrd oluline. tegemist on aastaaruandega inimõiguste kohta ja mille me valmistasime ette inimõiguste alakomisjonis. tahaksin sissejuhatuseks ütelda, et, et äh, me tegime väga tihedat koostööd kõikide variraportööridega, tahaksin neid selle eest tänada. ja ma usun, et täna hommikul meie käsutuses oleva aja vältel äh, Ahvetis äh, tahaksin keskenduda peamistele aspektidele raportist just sellele, mis on innovaatiline siin ja uutele ideedele. muidugi mõista olen valmis vastama ka erinevatele küsimustele kompromisside kohta või siis ka muudatusettepanekute kohta järgneval arutelul. tahaksin samuti sissejuhatuseks äh, ütelda, et me kõik teame, et ajakavaga on olnud probleeme, mitte küll siin parlamendis, aga välisteenistuse ja nõukoguga seoses ja ütleksin, et äh, tunnen headmeelt selle üle, et me oleme sellest üle olnud ning oleme suutnud edasi liikuda äh, ning teha tööd erinevate inimõiguste teemadega kõrge esindaja ja välisteenistus on olnud väga selgesõnalised ja öelnud, et nad on õppust võtnud eelmiste aastate, eelmise aasta tihedast ajakavast ning muudatusi teinud järgmise aasta puhul. ma ei tahaks tagasi võtta seda, eh, mida Wilson Glaser Dorfer rääkis Rahvusvaheline Kriminaalkohtu äh, raportist ning Veronika Kaiser oma raportist äh, ning äh, proua Laima Andrekiene samuti tegi ju eelmine aasta inimõiguste olukorra kohta raporti ning Inga Kaal ja Barbara Lokk-Piiler on samuti oma raportid koostanud neid teemadest mina oma raportis viitan neile resolutsioonidele ja jään nende juurde. ma, minu sooviks ei ole neid sisuliselt muuta. tahaksin tänada ja avaldada tunnustust kolleegidele tehtud töö eest. nüüd aga läheme edasi uute innovaatiliste ideede juurde siin raportis. lõikes kaheksakümmend neli ja mujal me räägime sellest, et Euroopa Liit Äh, peab õppima sellest, et ollakse liiga lähedal totalitaarsetele režiimidele. Liibüa näide on siin just ja ma arvan, et, et meil tuleb mineviku vigadest õppida äh, ning vältida seeläbi tulevikus äh, uusi taolisi vigu. lõiketes üks ja kaks me ütleme, et me peame toime tulema inimõiguste rikkumise olukorraga ka Euroopa Liidus, kui me tahame, et meid äh, usutaks, äh, kui me väljaspool oma piire inimõiguste olukorraga äh, tegeleme. siin ma pean silmas eriväljaandmisi ning asüülitaotlust, varjupaigataotlust. lõikes neli kutsume üles protsessi kiirendamisele. Äh, ja see puudutab siis ühinemist Euroopa Inimõiguste Põhivabaduste Kaitsekonventsiooniga. siin viitan ka eile õhtul öeldule, kus toetati Euroopa Liidu eriesindaja äh, nimetamist inimõiguste küsimuses. tegemist oleks esimese eriesindajaga äh, temaatilises valdkonnas. Javier Solana oli eh, isiklikult eh, esindaja. me oleme rõhutanud korduvalt kõrgele esindajale inimõiguste eriesindaja vajalikkust eh, ja rääkinud sellest, millised peaksid olema tema ülesanded ja loodetavasti selleni jõutakse kaksteist ja kolmkümmend viis kaubanduslepped, me räägime inimõiguste mõjust juba läbirääkimiste käigus, inimõiguste peatükk kuulub kokkulepetesse ja jätkuaruanded on olulised ning samuti peatamismehhanismid ja järk-järgulised sammud, mis võetakse ähm, äh, need on lõiked neliteist ja kaheksateist ma arvan, et siin on tegemist eh, palju, juba palju tihedama seosega kaubanduse ning inimõiguste vahel. kuusteist me räägime Euroopa Liidu eh, tööd inimõiguste nõukogus ning eh, suhetes kolmandate liik-, riikidega. ja samuti on juttu sellest, on vaja riigipõhiseid aruandeid inimõigusi puudutavates dokumentides. kakskümmend kaheksa me räägime teemast, millele on tihti viidatud. see puudutab vaatlusmissioone ja jätkutööd, aga siin me ütleme, et kaks aastat pärast lõpparuannet on vaja jätkuaruannet koostada. kolmkümmend, kolmkümmend kolm kritiseeritakse inimõiguste dialoog, et me ütleme, et tihtilugu kasutatakse neid dialoogi selleks, et tegelikult kõrvale hoida inimõiguste järelevalvest riikides. Euroopa Liit peaks püstitama selged eesmärgid, enne kui alustab inimõiguste alaste dialoogi ja ütleme, et töörühmades peaks pärast iga dialoogiga järeldused tehtama. samuti juhime tähelepanu sellele, et äh, välisteenistus nii äh, dialoogide hindamisel kui ka äh, tsiviil, kui ka kodanikuühiskonna kaasamisel teeb jõupingutusi. nelikümmend üks, siin me kutsume üles naabruspoliitika hõlmatud naaberriike ratifitseerima äh, piinamisvastast konventsiooni, üksteist ei ole seda veel ratifitseerinud ja neliteist ei ole kehtestanud nõutavaid siseriikide ennetusmeetmeid, nii et see ei ole vastuvõetav. viiskümmend viis. siin me räägime finantsregulatsioonist äh, pärast aastat kaks tuhat neliteist äh, ja konkreetsemalt inimõiguste äh, algatusest. paljud siin komisjonis olgugi, et paljud väljaspoolt eh, seda ei mõista, aga paljud siin mõistavad, kuivõrd oluline on, et parlamendil oleks kontroll selle üle, kuidas Euroopa Liit eh, oma raha kulutab inimõiguste loel. viiskümmend viis me kutsume üles hoiatussüsteemi loomiseks olukordades, kus inimõiguste kaitsjad on ohus. Eh, viiskümmend üheksa kuni kuuskümmend kaks kutsume tuletame meelde, et tegemist on äh, et tegemist on ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni tuhat kolmsada kakskümmend viis aastapäevaga ja kutsume üles kõiki Euroopa Liidu liikmesriige vastu võtma riiklikke tegevuskavasid, sellega seoses kõigil neid ei ole ning samuti me tahame, et resolutsioone lisatakse kõikidesse Euroopa Liidu julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioonidesse ning et tuleks liituda naistevastase vägivalla konventsiooniga ning kutsume üles samuti Ja äh, alustama, tegema poliitilist algatust äh, sunnitud abielude vastu. kuuskümmend kaheksa kuni seitsekümmend kaks esimest korda usun äh, sellises iga-aastases aruandes pöörame tähelepanu sotsiaalmeediale, internetile, inimõigustele ja samuti on lisatud praktilisi äh, juhiseid selle kohta, kuidas äh, saab Euroopa Liit läbi kaubanduslepingute ning poliitika mõjutada totalitaarseid režiime pikaajalise raportöörina toetan samuti tugevalt ÜRO äh, raamistiku inimõiguste äh, nõukogus, mida ka professor John Raki on toetanud, ta on ka parlamendis kaks korda oma töö raames äh, seda kaitsnud. samuti toetame integreeritud raport aruandluspõhimõtete ettevõtete puhul ning samuti viitame komisjoni Edinburghi uuringule, eh, see puudutas seda kohta, eh, seda, kuidas eh, vähendada lõhet ka ettevõtete ning inimõiguste seose puhul. ja lõpetuseks kaheksakümmend kaks kuni üheksakümmend kaheksa siin me pöörame tähelepanu strateegilisele lähenemisele, inimõiguste küsimuses alakomisjon oli meil kompromiss selle kohta, me kasutame aastaaruannet selleks, et viidata strateegiale, aga see ei tähenda seda, et me ei tahaks lisaresolutsiooni parlamendi poolt, nagu eile me ka kõik kuulsime baroness Ashtonilt tema on samuti, tema samuti soovib, et parlament osaleks siin me ei toeta mitte ainult eriesindaja nimetamist, vaid samuti inimõiguste töörühma äh, le, oma esinduse loomist, alalise esinduse loomist Brüsselis. Äh, nii et me ei soovi, et lihtsalt lennataks kohale liikmesriikide pealinnast aeg-ajalt, vaid et oleks tegemist alalise äh, kohaga, samuti me tahame, et igas dialoogis ole, inimõiguste dialoogis oleks kaasatud ka inimõiguste alatöörühm ning me tahame, et kõikide delegatsioonide puhul arvestataks eh, inimõiguste aspektiga ning me tahame, eh, et loodaks miinimumstandardid, samuti kutsume üles äh, vabaühendusi äh, käsitlema kui partnereid, mitte ainult kui äh, järelevalvajaid. kutsume üles mittediskrimineerimisele ning juhime tähelepanu, et siin on tekkinud kommunikatsioonilõhe samuti räägime inimõiguste rikkumisest Euroopa Liidus ja ütleme, et sellega tuleb tegeleda Euroopa Liidu tasandil. Äh, ning mainime vaba liikumist, äh, kodanikeõigusi sellega seoses. samuti kutsume üles äh, tugevdama Euroopa Parlamendi rolli. osad leiavad, et siin on tegemist lihtsalt sellega, et parlament tahab rohkem võimu ja mõju, aga mina näen seda hoopis teistmoodi. leian, et siin aruandes tuleks palju suuremat tähelepanu pöörata Euroopa Liidu aruandluskohustusele. see on Euroopa Parlamendi rolliks ning ma usun, me usume, et e, seda saab ka teha lõikes üheksakümmend kaheksa, seda kõike ka mainitakse ja ma leian, et parlamendina e, saame, saaksime sellega palju paremini hakkama ma tean, et kõik kolleegid inimõiguste alakomisjonis ja mina ise äh, on, äh, tahame nende küsimustega edasi liikuda ja ma loodan, et kõik, äh, igaüks ka Jahvetist saab toetada meid ja loodetavasti suudame saavutada võimalikult laia konsensuse homsel hääletusel, aitäh! Herzlichen Dank. Das Wort hat der Chip. Suur aitäh! raporti eest. härra Kšep. suur aitäh. tahaksin juhtida teie tähelepanu ühele küsimusele. meie töörütm on väga erinev iga-aastase aruande puhul. tegemist on küll iga-aastase aruandega, aga praegune aruanne puudutab aastat kaks tuhat kümme, küll aga jõuame meie oma tööga lõpule aastal kaks tuhat kaksteist olgugi me oleks pidanud juba eelmisel aastal seda tegema. ja see aasta me peaksime juba kahe tuhande üheteistkümnenda aasta aruanded käsitlema. see on seotud aga teatud asjaoludega ja sellega, et muuhulgas ootasime ka kõrge esindaja avaldust ja ettepanekuid äh, inimõiguste kohta Euroopa Liidu tasandil. me muidugi sooviksime, et lähenemine oleks palju tõhusam. kõnealune raport mõneti kombineerib omavahel erinevaid aspekte seoses inimõigustega ja leian, et lõplik versioon, mida härra Howitt äsja tutvustas, on väga hea, tegemist on väga hea tekstiga ja tehti üle kolmesaja muudatuse ettepaneku, aga me jõudsime ka kompromissideni. tänu väga heale koostöövaimule erinevate kolleegide vahel nii et meil on õnnestunud eh, raportit eh, igati täiendada. vahel eh, on, paluti ka osade kaupa hääletusi. mina saan omalt poolt soovitada Rahvapartei nimel, et me hääletaksime kompromisside poolt, kõikide kompromisside poolt, välja arvatud mõne aspekti osas, kus on siis osade kaupa hääletus, nagu öeldud. tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et raportis lähenetakse küsimusele süstemaatiliselt. raportöör ka selgitas, et raportis keskendutakse just inimõiguste küsimusele. enamusel juhtudel õnnestus leida selliseid lahendusi, mis võimaldavad leida, saavutada laia toetuse kogu raportile ja see käib muuhulgas ka kompromisside kohta. mida äh, praegu tekstis veel ei ole minu meelest, ma teen kolm suulist muudatusettepanekut, äh, need on lühikesed. esimene neis puudutab äh, seda kohta, kus räägitakse, räägitakse erinevatest lahendustest, mis proua Catherine Ashton on välja pakkunud. mina tahaksin, et kodanikuühiskond oleks samuti kaasatud Euroopa Demokraatia Sihtasutuse tegevusse. teiseks, ma arvan, et muudatuses, kompromissmuudatusettepanekutes tuleks samuti selgelt eh, viidata sellele, et kristlaste vastane diskrimineerimine kogu maailmas peaks samuti raportis sees olema või siis kompromissmuudatuse ettepanekutes me räägime usuvähemuste vastasest äh, diskrimineerimisest, siin tuleb silmas pidada ka seda, mis Nigeerias näiteks toimus, resolutsiooni tekstis me tahaksime, et räägitakse samuti kristlikust vähemusest. Äh, seega siis äh, teen suulise muudatuse ettepaneku. minu jaoks on tegemist olulise küsimusega, Araabia kevad näitas just nimelt et see, mis pärast toimus ja just puudutas see kopti kogukonda, eh, nemad elavad Egiptuses, eh, see on miski, mida me tegelikult ei oodanud. Eh, kui me vaatame nüüd seda, kuidas usuvähemusi koheldakse samuti leidis aset laiem arutelu surmanuhtluse üle. Eh, Valgevenes eh, just eh, anti teada nuhtluse kehtestamisest, me oleme nõus, et surmanuhtlust enam ei tohiks kasutada ning see peaks olema keelustatud kõikjal, küll aga on veel Euroopas riike, kus endiselt surmanuhtlus kehtib. meile saabunud teabe kohaselt äh, perede miinimumõigused õigustest kinni ei peeta, sellepärast et äh, perekonnad ei saa ka äh, oma äh, hukatud lähedase surnukeha pärast. me plaanime teha selle kohta ka suulise muudatuse ettepaneku. selle ja eesmärgiks on siis miinimumnormidest kinnipidamine. sellega lõpetaksingi, aitäh. on ja auch nur sechs Minuten. Das Wort hat äh, Herr Donskis. kuus minutit, natukene vähem. Uh, aitäh, ma usun, et raporti kohta võiks paljugi head ütelda. mina olen variraportöör ja minu jaoks oli tõesti eh, suureks eh, heameeleks eh, komisjoni liikmena töötada selle kallal, tegemist oli tõesti väga meeldiva kogemusega raport on kõikehõlmav siia on kaasatud palju erinevaid küsimusi, tasakaalustatud ning eh, siin on õnnestunud ka lepitada omavahel erinevaid poliitilisi eh, eriarvamusi. me teame, et teatud eh, tundlike teemade puhul inimõiguste vallas on vahel keerukas ühisnimetajani jõuda, sellepärast et me suhtume küsimustesse erinevalt, aga ma leian, et käesoleva raporti raames on suudetud seda saavutada meil oli võimalik arutada ka selliseid küsimusi, mille osas mul oli eriarvamusi, need kaasata. ma leian, et iga-aastane aruanne annab selge märguande sellest, et inimõigused on miski, mis kuulub Euroopa Liitu esindavate inimeste diskursusesse olgugi, et nad võivad kuuluda erinevatesse fraktsioonidesse. ma usun, et inimõiguste teema on miski, mis on äh, heaks näitajaks demokraatia olukorrast ning äh, tegemist on ka äh, totalitaarsete režiimide väljaselgitamise vahendiga ma arvan, et mitte ükski riik ei ole inimõigustest, inimväärikusest, inimelust kõrgem. inimväärikus, inimõigused ei ole riigi omand. taolised dokumendid on äh, vägagi heaks meeldetuletuseks äh, sellest. ja ma usun, härra esimees, siin on tegemist millegagi, mida kogu meie koda mõistab seega kokkulõpuks tahaksin lihtsalt ütelda, et tõesti, tegemist oli minu jaoks väga meeldiva ko-, kogemusega. ma usun, et me saavutasime võim-, nii palju kui võimalik, muidugi teatud asju tuleb veel tulevikus arutada, mitte ükski raport ei saa äh, niivõrd suurt teemavaldkonda katta, aga võttes arvesse arutelusid, siis äh, usun, et praegune dokument on tõesti väga suure väärtusega, aitäh. Thank you, Mr President, I would like to thank uh, our colleague. aitäh, ma tahaksin tänada kolleeg Richard Howitit ja variraportööre fantastilise töö eest seeläbi on jõutud raportis äh, selleni, et on äh, hõlmatud kõike, see on tasakaalustatud, konstruktiivne, aga samas on ta ka mõjus ning äh, selgelt tuleb mm, välja, et ja see näitab seda, et me tahame, et äh, proua Ashtoni sõnad saaksid ka tegelikkuseks, mitte lihtsalt äh, ei jääks kõlama. nii et inimõigused peaksid kuuluma ka äh, meie teiste poliitikate alla. ma olen teinud terve rea muudatusettepanekuid. olen rahul Richard Howitti tööga ja samuti variraportööride tööga teistest fraktsioonidest kompromisside saavutamisel delegeeritud õigusaktid on väga oluliseks äh, elemendiks. üks muudatusettepanek üksteist, ma arvan, et äh, väga oluline on, et parlament ei kohaldaks oma järelevalvet. tegemist ei peaks äh, olema olemasolevate inimõiguste vahendite kasutamisega, vaid see peaks tulema lisaks ja osa vahenditest, mis kulutatakse äh, selles valdkonnas on mõeldud valimiste jaoks, aga me peame tagama, et need vaatlused, need valimised, mida me vaatleme, ikkagi teenivad demokraatia ning õigusriigi edendamist ja mitte ei legitimiseeri autokraate samuti on siin olulisi panuseid laste ja naiste õiguse kohta. me tahame, et ka neile küsimustele edasistes aruannetes tähelepanu pöörataks. toonitame laste õigusi, eriti just äh, ka äh, vähemuste õigusi ja põliselanikkonna õigusi inimõiguste mehhanism ja välisteenistus äh, Nende kohta, nende osaluse kohta on tehtud väga positiivseid ettepanekuid ja ma usun, et selle alusel me saame ka tulevikus edasi tööd teha. nagu öeldud, nagu eelnev kolleeg ütles, töö ei saa kunagi otsa, aga siin on tegemist väga hea, väga hea märgisega ja, ja läheb kaugemale kui lihtsalt kahe tuhande kümnenda aasta inimõiguste olukorra analüüs. Very quick uh,, Mr President um,. I, the ECR group is... teeksin väga kiirelt, uh, ECR põhimõtteliselt toetab uh, Richard Howitti raportit, ma tegin temaga ka mitmeid aastaid koostööd inimõiguste küsimustes. me ei toeta kõiki muudatusettepanekuid, uh, näiteks number ühe teine osa, mis meie arvates on liiga hukkamõistev mõningate liikmesriikide suunas kompromiss üksteist, meie arvates äh, on see liiga paindumatu ja öö, äh, ei võta arvesse seda, et tegemist on väga delikaatse teemaga. Äh, kuidas siis liikmesriigid nõukoguga koostööd teevad ja nii edasi. nüüd number kakskümmend kolm, selle kohta esitame suulise muudatusettepaneku, et toetada Rahvapartei variraportööri seisukohta nimelt äh, väga vanade kristlaste kogukondade äh, kaitsmine sealsetes riikides ja ka oht, mis juhtub siis, kui salafistid tulevad võimule Egiptuses, edasi kompromiss kaheksateist, mis räägib surmanuhtlusest ning kolmkümmend üks, mis räägib põhiliselt abordist, siis traditsiooniliselt meie fraktsioon äh, korraldab selles osas vaba hääletuse. nii et sellised on siis konservatiivide seisukohad, aitäh! Mulțumesc mult, domnule președinte. Aș dori <clears throat> Înainte de toate să-l felicit pe domnul. härra Preda, suur aitäh, kõigepealt tahaksin tänada või õnnitleda härra Hauitit tema raporti puhul. meil on selles küsimuses ka Arengukomisjoni arvamus ja ma tahaksin teada, et kuidas, ma paluksin, et kolleegid vaataksid läbi ka äh, need soovitused, mis on selles tekstis kirjas, mille me Arengukomisjonis heaks kiitmine. Need soovitused lähevad kokku ka Lissaboni lepinguga äh, selles osas, et meil peaks olema sidus välispoliitika. tahaksin rõhutada ka uut strateegiat ühisavalduses inimõiguste kohta, jah, see on väga teretulnud, kuna see on osa äh, üleüldisest inimõiguste teemalisest strateegiast, mis hõlmab väga erinevaid poliitikavaldkondi. meil on veel pikk tee käia selleks, et strateegiast saaks ka prioriteetne küsimus ja eelarve vahendid peaksid siin olema ka selgelt seotud inimõiguste küsimusega riikides, kes neid vahendeid saavad, meil peavad olema ka selged kriteeriumid, mille alusel me sellist toetust anname. ja tegemist on loomulikult praeguses kriisiolukorras keerulise teemaga, aga ütlen selle siiski välja, oluline on äh, suurendada rahastamist ka toetusmehhanismide alusel, sest et need kujutavad endast konkreetseid vahendeid demokraatia ja inimõiguste austamise edendamiseks. tahaksin ka, et palutaks Euroopa Komisjonil ja välisteenistusel uurida seda, et kuidas saaksime me tagada ka meie dialoogi järjepidevuse kolmandate riikidega just inimõiguste teemadel? Uh, härra Watson, aitäh, ka mina tahaksin õnnitleda Richard Watsonit tema tehtud töö osas ja toetan siin teda nendes üldistes punktides, mulle tundub, et järjepidevus on just meie poliitika osas väga oluline, nagu sa, Richard, ka ütlesid. nii inimõiguste osas kui ka muus. ma hiljuti tegelesin sanktsioonide teemalise raportiga ja mis rääkis ka sellest, kuidas saaks sanktsioone kasutada äh, kui me tegeleme inimõiguste küsimustega. selgub, et me oleme usutavad vaid siis, kui me neid ellu rakendame järjepidevalt, hoolimata sellest, kas meil on võimul seal mõni sõber või mitte. me ei saa rääkida inimõiguste rikkumisest eh, Süürias või isegi Egiptuses, aga mitte midagi öelda näiteks Saudi Araabia kohta, nii et see on selline valdkond, milles meil on paljudki õppida ameeriklastelt, näiteks äh, Magnitski õigusriigi äh, ettepanek, mis kongressi läks. nii et me saaksime kohe, võiksime tegeleda siis nende konkreetsete inimõiguste rikkumistega, rääkida neist nii, nagu nad ka on. nii et see võiks olla eeskujuks ka meie poliitikale siin Euroopa Liidus. ja nagu te ise ka ütlesite, ühinemine selle inimõiguste nõukoguga on väga tähtis. nii et oluline, et me saaksime selles osas ka teiste riikide toetuse. nüüd äh, inimõiguste eriesindaja ametisse nimetamine on siin suure tähtsusega äh, ja mitte ainult nendes valdkondades, mida me arutasime eile proua Ashtoniga. rääkisime siis sellest, mida teeks eriesindaja väljaspool Euroopa Liitu, aga tegelikult eh, teeb eriesindaja suurt tööd ka välisteenistuse sees ja komisjoni teenistuste raames. nii et see oleks lihtsalt sellist inimõiguste teema eh, arvestamine igal pool ja oluline on just nimelt ka suurendada personali selleks, et ta suudaks äh, nende teemadega hakkama saada. ka töötada selle nimel, et äh, suurendada toetust liikmesriikides, et avaldada survet Ameerika Ühendriikidega, et näiteks nemad äh, ratifitseeriksid ka rahvusvahelise kriminaalkohtu Rooma statuudi hetkel sellele suuremat toetust ei ole. nüüd relvade eksport, raportöör sellest rääkis, see on väga tähtis teema. ma olen raportööriga täielikult nõus, kui ta ütles, et just järelevalvega kahe tuhande kaheksanda aasta ühis- avalduse ellurakendamise üle Euroopa Liidus on väga tähtis, sest et ilma nende relvadeta ei ole võimalik inimõiguste rikkumisi toime panna, nendesamade relvadeta, mida mõned meie liikmesriigid ekspordivad igale poole maailma. nüüd äh, kõrge esindaja äh, peamiselt siin äh, ühistegevuse valdkonnad, see on siin oluline aspekt me peame konkreetselt keskenduma nendes, nendele valdkondadele, mille osas on siin konkreetseid probleeme. nii et me peame siis ajakohastama oma poliitikud vastavalt sellele, vastavalt sellele, mis maailmas toimub, nii et kokkuvõttes siis tahaksin õnnitleda raportööri ja variraportööre tehtud töö eest ja põhimõtteliselt me neid toetame. I just wanted to make a very quick point mina tahtsin veel kiirelt võtta sõna ECR-i nimel, härra Graham minu tähelepanu sellele juhtis, siin lõige neli, mis üsna harjumuste vastaselt ja arvestades sellele, et Ühendkuningriik on ka selle osa, siis siin just nimelt kritiseeritakse Prantsusmaad ja Ühendkuningriigi, mis puudutab Euroopa Liidu liitumist inimõiguste äh, Äh, deklaratsiooniga, ma tahaksin selle osa siit kustutada, ma tean, et äh, Sir Graham'i äh, erakond ja ka meie ei ole võib-olla alati nõus üksteisega, aga põhimõtteliselt konservatiivid oleme me selle liitumise vastu, ma tean, et meil on see lisa, meil on see aluslepingust tulenev kohustus, aga minu erakond oli selle aluslepingu vastu nii et äh, siin räägitakse ka segadusest, topeltstandarditest võib tekkida, et tekib äh, inimõiguste kohtul ja mm, teistel kohtutel te-, tekkida siin koht-, kohtualluvusega probleeme. Euroopa Nõukogu soovib kohut ka reformida nii et nad ei mõistaks äh, kohut selliste asjade üle, mis äh, pigem näiteks, äh, sellega tuleks tegeleda rahvusriigide parlamentides, nagu näiteks vangide õigus hääletada või mitte. nii et võib-olla siin on veidi probleeme selles osas, kuidas sa kirjeldad meie omaenda kodumaad It's a great committee this because even where we dis- väga tore komisjon on see, sellepärast et isegi kui me ei ole üksteisega nõus, siis siiski mingil tasemel me läbi saame. kas välisteenistus on siin, et nad saaksid kommenteerida, enne kui ma siin midagi lõplikku ütlen? ma tahaks, et välisteenistusel oleks võimalik ka sõna võtta, kui nad siin kohal on. kas keegi on siin? kas nad vist näitavad käe, annavad käega märku? nii et äh, noogutage siis või raputage pead. tundub, et kedagi siiski ei ole. ühesõnaga, ajakava küsimus, jah, tema teab äh, väga hästi seda, et ma olen nende fraktsiooniga nõus, tõesti väga kahju, et see nii on läinud. ja väga kahju on, et see on viinud ka selles protsessis äh, raskuste tekkimiseni, ma loodan, et me suudame need tagasi teha siis selle viisiga, kuidas me selle raportiga äh, tööd teinud oleme. ja teid ilmselt üllataks see, kui palju ma olen toetanud teie fraktsiooni ja teie muudatusettepanekuid, see oli täiesti tahtlik, äh, selleks, et näidata, kui palju teie fraktsioon on panustanud sellesse protsessi, nii et tänan kõiki teid nende märkuste eest. nagu ma omavahel juba ka ütlesin, siis äh, näiteks just äh, surmanuhtluse kasutamine Valgevenes. selles osas ma palusin teil ka sõnastusettepanekuga välja tulla ja seda te ka tegite. nii et äh, ma toetan seda ettepanekut absoluutselt. nüüd teine muudatusettepanek, mis räägib demokraatia toetamise sihtasutusest, jah, see võib-olla kordab veidi olemasolevat juba üle et tegelikult see on juba põhimõtteliselt loodud ja me peaksime viitame ikkagi sellistele asjadele, mida veel loodud ei ole, aga igal juhul see viide on siin täiesti õigustatud, nii et äh, kui see arutelu siin lõpeb, siis kiirelt arutame selle ka läbi, et leida õige sõnastus. nüüd ainuke asi, mis on problemaatiline ja küllap te seda ka mõistate, miks mul see raskus on, aga samas ma saan ka aru, kui tähtis teie fraktsioonile see teema on see on see spetsiifiline sõnastus, mis puudutab just kristlaste tagakiusamit kompromissis kakskümmend neli, ärgem unustagem, et lõiked kakskümmend kolm, kakskümmend neli on uued lõiked siin tekstis. sain väga suure hulga muudatusettepanekuid just usuvabaduse kohta. nii et üritame siis ka siin teiega kokku leppida nii palju kui võimalik ja mõistan ka seda, mida härra Tänuk ütles, ma ei ole mitte selle viite vastu kristlaste tagakiusamise kohta, olen ka ise kristlane ja olen loomulikult kristlaste igasuguse tagakiusamise vastu väga tugevalt, aga siin Euroopa Parlamendi tekstis oma fraktsiooni nimel ja ka parlamendi ja ka fraktsiooni huvides peaksime me rääkima kõikide mm, usu, igasuguse usku kuuluvate inimeste tagakiusamist ja mitte konkreetselt vaid ühest usust. ma tean, et Nigeeria osas te tulite meile vastu eelmisel aastal ja, ja seda ma täiesti tean, aga eelmise aasta jaanuari resolutsioon, kus me rääkisime usuvabadusest, kus me jõudsime siiski kokkuleppele sõnastuse osas, kus räägiti ka kristlaste tagakiusamisest, aga tehti, pandi kirja ka nimekiri kõikidest teistest öö, usuküsimustest, nii et loomulikult ma teie suulist muudatusettepanekut siit toetada ei saa, aga ma üritan siiski jõuda kokkuleppele. härra Donskis tegi kommentaarid ka ALDE seisukohtade osas ma ei usu, et meil selles küsimuses hetkel konsensus on, aga igal juhul ma olen valmis teiega kohtuma, ka teie fraktsiooniga, et äh, vaadata, mida siis teha, nii et minu ettepanek oleks minna tagasi eelmise aasta jaanuarikuu resolutsiooni sõnastuse juurde, vaadata, kas see oleks siis vastuvõetav ja saaks ka enamuse toetuse siin komisjonis. nüüd härra Tonskis äh, viitas kolleeg Hännonile tänan teid, te olete üldse olnud väga hea variraportöör, härra Donskis. ja minu sõber ja kolleeg härra Tänak ähm,, tegelikult on ju üsna irooniline kogu see asi, ta tahab kustutada ära selle elemendi minu raportist, mis räägib siin selle ajutise komitee küsimuse hoolimata siis sellest, et minu erakond oli siis valitsuses ja tema öö, erakond oli opositsioonis siis, kui selle kriitilise noodiga välja tuldi, aga nüüd ma olen ilmselt üsna öö, britilik, kui ma ütlen, et meile ei meeldi jah see, et siin nii näidatakse näpuga ühele kahest riigist, kuigi kõik teavad, et me tegelikult seda protsessi tõepoolest takistame ainuke, mida ma öelda saan, on see, et meie töömeetod töötab ka siis, kui me nõus ei ole, aga siin me tõesti nõus ei ole. mina olen alati seisnud hea inimõiguste eest ja ei ole seadnud oma kodumaa huvisid ettepoole inimõigustest, nii et ma loodan, et see näitab mind paremas valguses kui minu erakonda edasi vaba hääletus, jah, saan aru. ma loodan, et paljud tema fraktsiooni liikmed toetavad kompromissmuudatusettepanekuid kaheksateist ja kakskümmend neli. kakskümmend üks jääb üsna ettevaatlikuks. ma tahaksin, et läheks ka kirja see, et me räägime naiste tervisest, jah, sealhulgas ka seksuaaltervisest, aga see ei puuduta mitte ainult aborti. ma tean, et ta teab seda, aga ma tahan, et see läheks ka siis protokolli kirja. et kolleegid saaksid seda lõiget ka toetada. härra Breda küll lahkus saalist, ta tegi väga põhjaliku, üleüldse kõige põhjalikuma arvamuse Arengukomisjonis, mida me näinud on, kompromiss kolmkümmend 30 Äh, jah, kui te tahate seda siin täpsemalt läbi vaadata, siis oleme ka seda valmis tegema, nii et nüüd aega meil palju ei ole, suur aitäh kõigile teie panuse eest. sanktsioonide resolutsioon tegelikult töötati välja pärast seda, kui mina hakkasin oma resolutsiooni kirjutama, nii et äkki siis äh, meil oleks võimalik sekretäriaadiga nõus pida-, nõu pidada selles osas, et kas saaksime äkki homme esitada suulise muudatusettepaneku ma olen põhimõtteliselt nõus sellega, mis seal raportis kirjas on ja teen koostööd kõigiga selleks, et see sanktsioonide küsimus ka ellu rakenduks. esialgu tundub, et on kas selline kõik või mitte midagi lahendus. ja eriesindaja institutsioonide sisene roll, jah peame seda veel siin täpsemalt arutama. nüüd Rahvusvaheline Kriminaalkohus, ma olen äh, nõus sellega, mida ta ütles, eriti Ameerika Ühendriikide osas, aga ta võiks siiski ka arvestada sellega, et mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid, äh, neil ka ei ole tegelikult raamkokkuleppeid äh, Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga ja seda ei ole veel ka tegelikult ratifitseeritud, nii et nii et Ameerika Ühendriikide osas olen ma temaga nõus, kuigi ilmselt me peame siin kõigepealt koha peal töö ära tegema, enne kui me saame hakata rääkima ameeriklastega ja küllap ta sellega, selles osas oleks minuga ka nõus. aga oluline oli see siin siiski välja tuua, suur aitäh! Point number eight. päevakorrapunkt number kaheksa. proua Vaider herzlichen Dank, Herr President, dear colleagues. suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid. makromajanduslik finantsabi on välispoliitika instrument, millele pandi alus üheksakümnendatel aastatel selleks, et pakkuda abi kolmandatele riikidele, kellel on lühiajalisi makseraskusi see on piiratud siis kandidaatide ja ka äh, potentsiaalsete kandidaatriikidega ja ka naabruspoliitika riikidega, välja arvatud siis Tadžikistan. kakskümmend kolm riiki äh, saavad, võivad saada abi makromajandusliku finantsabi raames, nii et seitse miljardit äh, eurot siis toetuste ja abi läbi, enamasti see kombineerib mõlemat on tehtud äh, ka juhtumhaaval õiguslikke otsuseid, mis võtab väga palju aega ja mida, seda süsteemi on väga palju kritiseeritud, sest et enamasti oleme me suutnud raha äh, anda riikidele siis, kui neil seda tõesti väga kiiresti vaja oli. parlament kutsub üles töötama välja tõhusama menetluse, komisjon on nüüd tulnud välja üldsätetega makromajandusliku finantsabi kohta kolmandatele riikidele. dokument iseenesest äh, on küll heade kaasustega, aga siiski mul on mõningad sisulised muudatusettepanekud ja üritan neid lühidalt ka selgitada. esiteks, abikõlbuliku riigi definitsioon. mina olen teinud nimekirja kandidaatriikidest, potentsiaalsetest kandidaatriikidest ja naabruspoliitika riikides, võttes välja viite strateegiliselt olulistele kolmandatele riikidele põhimõtteliselt võiks sinna alla käia ükskõik milline riik maailmas, mis tähendab, et makromajanduslikku finantsabi ei saaks anda nendele riikidele, kes juba nimekirjas sees on, äh, arvestades, et tegelikult äh, need vahendid nii ehk naa on juba üsna vähesed, null koma seitse miljardit finantsraamistik kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist raames edasi õigusalane menetlus, mina toetasin komisjoni ettepanekut vahendada välja praegune äh, süsteem komitoloogiaga, kus komisjoni ettepanek läheks komisjoni, mille moodustavad liikmesriikide esindajad, kus kiidetakse heaks kvalifitseeritud häälteenamusega rakendusaktina isegi kui parlament jääks sellest protsessist välja, siis tegelikult on see ainuke viis, kuidas see vahend muuta tõhusamaks ja kuidas kiirendada otsustusprotsessi. kui meil on selged eh, ja täpsed kriteeriumid eh, selle abi andmiseks, eh, siis kindlasti see protsessi muutmine ei tohiks mingit negatiivset mõju omada. nüüd on erijuhtumitel vaja ka erandit ja ma tegin ettepaneku, et vaid erandlikel juhtumitel, kui need on täpselt põhjendatud, võib kolmas, mõni teine kolmas riik osutuda abikõlbulikuks selle eh, finantsabi raames, aga siis kasutaksime delegeeritud õigusaktide läbi juhtumipõhist lähenemist ja kus Euroopa Parlamendil oleks ka vetoõigus ja see on selgitatud täpselt ka artiklis üksteist A. nüüd kolmandaks ma selgitasin täpsemalt ka välisteenistuse äh, rolli läbi konsultatsiooniprotsessi erinevate otsuste eh, tuleks viia läbi regulaarselt ka läbivaatust, millest tuleb informeerida ka Euroopa para-, Parlamenti. komisjon ei viita välisteenistusele, kuigi tegemist on välispoliitika instrumendiga ja abikõlbulikkuse kriteerium põhineb ka demokraatial, inimõiguste järgimisel ja nii edasi. Äh, menetlus iseenesest oli veidi segane, äh, mõningates puhkudes visa, äh, viidati abikõlbulikkuse all ka välispoliitikale, aga mujal jällegi absoluutselt mitte. ja lõpetuseks komisjoni ettepanek, mis muudab üldsätteid tegelikult aeguks kolmekümne esimesel detsembril kaks tuhat kolmteist, minu arvates on see ebaloogiline. ilmselt see alles kiidetakse heaks selle aasta teises pooles. kindlasti oleks tõhusam äh, rakendada ellu need finantsmääruse muudatused järgmise finantsraamistiku all ja see läheks siis nii äh, nõukogusse kui parlamenti ja vajadusel ka esitatakse muudatusettepanekuid. esimene, teil on see arvamuse projekt olemas ja loomulikult olen valmis teie arvamused ka ära kuulama, nagu ikka, aitäh. Anne Gomes. Um, ma olen tänulik kolleegidele nende tehtud töö selgituste eest. ma leian siiski, et äh, me peame me kolleegide tähelepanu pöörama nende, sellele määrusele. ma sooviksin, et äh, meie komisjoni arvamus äh, oleks siiski põhjendatum. tegu on valdkonnaga, millega on väga tähtsad küsimused seotud ning äh, mulle tekitab teatud ebamugavust need äh, kriteeriumid, mida siin mainitakse, ehk siis, et poliitilised, geograafilised ja majanduslikult lähedased Euroopa Liidule, mida see tähendab. me peaksime pisut täpsemad olema. Mm, me rääkisime, hakkasime rääkima põhimõtetest, äh, mis Euroopa Liitu peaksid äh, aitama otsustada, kellele magamajanduslikku finantsabi osutada <laughs> see puudutab siis olulisemaid põhimõtteid nagu, nagu õigusriik, korruptsioonivastane võitlus, inimõigused, samas ka näiteks sotsiaalne õiglus ja tööhõive. ehk siis eh, maksebilanss eh, kriisi ajal ja nii edasi. me ju näeme, kuidas eh, me tegutseme kriisi ajal ja kuna me ise ei ole sugugi mitte täiuslikud, siis meie lähenemine minu meelest on kaugel täiuslikkusest ma kavatsen selle detailsemalt äh, läbi lugeda ja pöördun meie kolleegi proua raportööri poole. loodan, et me äh, saame ka teiste kolleegide tähelepanu, sest äh, siin on rohkem küsimusi, kui esialgu arvata võib ning mis puudutab delegeeritud õigusakte, siis Eh, see on samuti oluline küsimus, kui me anname selle eh, komisjonile ja siis üritame selle kuidagi eh, parlamendi tagasi saada, võimalik parlamendi kaasata, minu meelest on see oluline teema. loodetavasti meil on enne märtsi lõppu veel aega, et muudatusettepanekuid esitada, ma leian, et see on küsimus, millega meie komisjon peaks tõesti tegelema, mitte lihtsalt, mitte lihtsalt leppima sellega, et äh, me lihtsalt anname mingisuguse teksti üle, see ei ole tehniline küsimus, on poliitiline küsimus. suur tänu. härra Mavro Nikolas, palun. suur tänu. ma äh, sooviksin öelda, et äh, kui me vaatame nüüd eelarve olukorda, siis äh, on äh,, on olemas äh, meil on vaja äh, kasutada olemasolevaid vahendeid kiiresti ja väga efektiivselt. me ei äh, tohiks äh, oma tegevust piirata, kriteeriumid on olemas, need on väga tähtsad, sotsialistid äh, ja nagu äh, Kohanemaa komisjon ütles, leiab, et äh, on õige esitada, osutada majandusabi kolmandatele riikidele. Äh, need ei pea olema kandidaatriigid või need, kes soovivad saada partnerriikideks või kellega meil on eripartnerlusleping. ma arvan, et kui riik on kriisis ja vajab finantsabi, siis ei tohiks tekitada äh, suuri takistusi. me leiame ka, et äh, äh, meie välisteenistus peaks olema konstruktiivsemalt kaasatud otsustuslangetusprotsessi. iga riik, mis asjaga seotud on, meil on seal äh, oma inimesed ju koha peal, meil on missioonid, meil on delegatsioonid. jah. ja ma arvan, et see on kõige parem võimalus, kui me eh, neile kõige tõhusamat abi osutada, aitäh. suur tänu teile, esimees, kallid kolleegid ma sooviksin tervitada eh, proua Vaideri poolt esitatud arvamusraporti eh, äh, eh, projekti. ma olen INTE raportöör selles küsimuses ja ma esitasin just omapoolse esialgse äh, arvamuse, mis kajastab sarnaseid mõtteid äh, kui ahvetki, ehk siis me peaksime järgima Lissaboni leppe põhimõtteid, me peaksime tagama ühtse Ehm, me peaksime eh, toetama meie välispoliitika põhimõtet toetada inimõigusi ja demokraatiat ning eh, me peame samas nõudma, et eh, abisaaja toetaks demokraatlikke väärtusi. mina, nagu ka proua Vaidere, rõhutasin Euroopa välisteenistuse olulise rolli kohta et äh, olla kindel, et demokraatlikke mehhanisme äh, toetatakse riigis ning samuti ka äh, poliitiliste meetmete kasutuselevõtuks. meie põhimõtete toetuseks ma täiesti toetan seda, mida proua Vaider ütles selles valdkonnas. nüüd ma tean, et proua Vaider leidis, et meil peaks olema delegeeritud õigusakt kolmandate riikide osas, mis pole kandidaadid ega naabruspoliitika alla käivad riigid, kuid mis on poliitiliselt, majanduslikult ja geograafiliselt tähtsad Euroopa Liidu jaoks. see tähendab põhimõtteliselt näiteks ju Kesk-Aasia riike ning minu, mina oma arvamuses soovitan, et me peaksime need riigid lisama kui kolmanda kategooria riigid Eh, samuti on eh, väga oluline, eh, nagu komisjon ütles, et me peaksime võtma iga juhtumi jaoks eraldi otsuse, samas tehes kõik, et protsessi see aeglustaks. ühest küljest ma arvan, et see ei ole aktsepteeritav, kuna Euroopa Parlamendil on kaasotsustuse menetlus iga makromajandusliku finantseerimise Eh, abi otsustamiseks. ma ei arva, et me peaksime delegeeritud õigusakti kasutada, kasutama iga kord. Euroopa Parlament eh, peaks kasutama, eh, tegema kõik selleks, et et, et, et meie instrument muutuks võimalikult tõhusaks ja kiireks ja ma tahaksin tänada proua Vaiderit tema väärtusliku panuse eest, aitäh! suur tänu! nüüd äh, aega on kahekümne üheksanda märtsini muudatusettepanekute esitamiseks ning äh, hääletus ahvetis äh, toimub kahekümne neljandal aprillil ning meil on kohutav, meil on kohutavalt ajast maha jäänud, meil on kolmkümmend sekundit, suur tänu teie väärtuslike kommentaaride eest, üldiselt eh, nad eh, lähevad kokku sellega, mida mina soovutasin, kuidas seda protseduuri kiirendada, kuidas seda tähelepanu, kuidas seda eh, läbipaistvamaks teha ja me peame otsustama samas, kas Euroopa Parlament peab osalema iga juhtumi puhul. selles osas on häid kriteeriume, nagu seda ütles ka proua Koomes Eh, kas me saame seda menetlust muuta kuidagi efektiivsemaks ja kiiremaks. Eh, nii et eh, ma olen täiesti nõus, ma ütlesin juba algusest peale, et välisteenistusel peab olema oma roll mängida, sest nemad on väga teadlikud sellest, mis igas riigis toimub ning meie kui komi- ja nii meie kui ka komisjon peame eraldi informatsiooni saama ning teiseks ma sooviksin rõhutada, et tegu on siiski väga väikese instrumendiga võrreldes kõigi teistega ning selle eesmärgiks on äh, maksebilansi parandama ja see on üsnagi spetsiifilist iseloomuga instrument, äh, samas aga suur tänu teie väärtuslike kommentaaride eest ning ma ootan huviga teie muudatusettepanekuid, aitäh! nii, tänan Eh, ärge unustagem, et Somaalimaa välis- ja rahvusvahelise koostöö minister ootab meid. ja peale selle eh, proua, ootame proua Makovei eh, ülevaadet Kishinau kohtumise kohta, teil on aega kaks minutit. suur tänu. kõigil on raport olemas ma annan lihtsalt pisut äh, hilisemat informatsiooni, kuueteistkümnendal märtsil Moldova parlament äh, võttis lõpuks, valis lõpuks presidendi, see tähendab seda, et äh, et põhiseaduslik um,, põhiseaduslikust ummikust on nüüd välja tuldud ning enne seda, kui ähm, kui ähm, praegune president ametisse valiti, oli ta õigusnõukogu esimees Moldovas kolm kommunisti hääletasid tema poolt. Nad ühinesid sotsialistidega ning äh, nemad toetavad Euroopa integratsiooni. mis puudutab Transnistriat, siis ka seal on olnud, toimunud arengud. möödunud aasta detsembrist on seal uus president ja see ei ole enam Spidlov ja Vilniuses äh, toimusid esimesed viis pluss kaks läbirääkimised ning toimusid, toimuvad ka mitmed mitteametlikud kohtumised juba viimastel päevadel on seni olnud Filati ja, ja niinimetatud Transnistria presidendi vahel. ja lisaks sellele ma soovisin öelda, et, et on äh, räägitud Transnistrias on, äh, Transnistrias räägitakse inimeste illegaalsest kinnipidamisest need, nende niinimetatud võimuesindajate poolt, aitäh. ma arvan, et uue äh, presidendi ametisse valimine tähendab rohkem, suuremat stabiilsust ja see on väga hea uudis. suur tänu ja nüüd kutsume äh, siis äh, välisministri, anname talle sõna. Thank you. Kolleeginnen und Kollegen. lugupeetud kolleegid, ma tahaksin siin tervitada äh, Somaalimaa välise rahvusvahelise koostöö ministri mm, Mohammed Umariga, Umarit. Somaalimaa teeb tihedat koostööd Euroopa Liiduga võitluses äh, piraatluse äh, vastu ning ähm, kait-, äh, kaitseküsimuste alakomisjon arutas seda äh, küsimust eile, kohtus teiega äh, eile ning mul on väga hea meel selle üle, et te teavitasite meid olukorra kohta Somaalimaa, eriti puudutab see teie oma majandusliku ja poliitilise olukorra kohta ning samuti selle kohta, kuidas kavatsete garanteerida poliitilise ja majandusliku julgeoleku, eriti võrre-, võitluses piraatlusega. samuti on oluline kõik see, mis puudutab Euroopa Liidu missiooni. mul on väga hea meel, et teie siin olete. ja hea meel on selle üle, et te osalete Londoni konverentsil Somaalimaa tuleviku kohta. ma tean, et te elasite eh, kaksteist aastat Hollandis ning hiljem üksteist aastat eh, Suurbritannias, eh, kus te tegite ka oma poliitteaduste magistritöö Birminghami ülikoolis. meil on väga hea meel, et te siin olete ja teil on sõna. suur tänu suur tänu teile, esimees. lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud daamid ja härrad, suur tänu selle eest, et te andsite meile võimaluse siin vahetada teiega mõtteid Somalimaa kohta. minu eh, kodumaal on tihedad sidemed Euroopa Liiduga, me tervitame oma tugevaid suhteid Euroopa Liiduga ning eh, paljude Euroopa Liidu liikmesriikidega meie praegused, ähm, ähm, praegune territoorium äh, tekkis äh, seoses äh, üheksateistkümnenda sajandil toimunud kolonialistlike probleemidega, me kuulusime kuulusime, mm, kuulusime Ottomani impeeriumi alla, siis läksime Inglise, läksime Inglise krooni alla, Suurbritannia alla ja Äh, siis oli väike hetk vabadust ja siis me ühinesime Somaaliaga, kuid ähm, kahjuks ei ei toonud, ei olnud see eriti edukas, Somaalimaa, Somaalias on toimunud pidevalt kodusõjad ja see on seadnud ohtu ka Somaalimaa elanikud. Äh, minu kodumaa liidrid ning Somaalia riikliku, rahvusliku liikumise äh, esindajad kohtusid üheksakümne esimesel aastal, kus tunnistati meie iseseisvust ning meie oleme tegelikult ise e, seisva e, riigina sellest ajast peale, kuid me ootame endiselt rahvusvahelist poliitilist tunnustamist. kakskümmend aastat hiljem, kahekümne aasta jooksul on nähtud Somaali, demokraatliku vaba Somaalimaa e, sündi Somaalias eh, on valitsused üksteisel kokku varisenud, mis eh, on seotud tõsiste probleemidega, terrorismi, piraatluse ja näljahädaga. rahvusvahelise eh, üldsuse püüded Somaalimaa, Somaalia probleeme lahendada on olnud eba edukad, hoolimata sellest on üritatud kasutatud ka vägesid ja on üritatud kasutatud erinevaid vahendeid, majanduslikke vahendeid. Somaalimaal äh, me keskendume oma riigi ülesehitamisele, üritame lahendada probleeme maal ja merel, me ei luba piraatidel kasutada oma territooriumi, me kaitseme oma kodanikke ja äh, see võimaldab kolme, meie kolmele poolel miljonil elanikul äh, elada rahus ja jõukuses. oleme uhked selle üle, et Somaalimaa on toimiv demokraatia meil on toimunud mitmed rahvusvaheliselt monitooritud valimised viimased kahe tuhande kümnendal aastal, mis äh, tähendasid rahumeelset võimuvahetust äh, poliitiliste parteide vahel. Mm, sellega seoses äh, on Somaalimaa võtab järjest aval-, järjest rohkem osa rahvusvahelisest, rahvusvahelise üldsuse tegevusest. möödunud kuul toimus Londoni konverents. Somaalimaa president härra Sinai ja ka mina osalesime, Silani osalesime konverentsil Somaalia kohta ning see oli oluline samm meie rahv-, rahvusvahelise, rahvusvahelise tegevuses me, meie president esitas, äh, pidas kõne, milles äh, teemaks oli Somaalias rahu ja demokraatia saavutamine. me usume, et äh, praegusel hetkel on rahvusvahelise, rahvusvaheline suhtumine Somaalimaa, Somaalia nii-öelda territoriaalsuse ühtsusesse ebapraktiline ja ohtlik ning see ignoreerib Nagu kohapealset tegelikkust. sund, sunnitud ühenduse peale sundimine eh, ei eh, kaasa, too kaasa demokraatiat ja stabiilsust Aafrika sarve piirkonnas. ja see ühtlasi kaotaks ära ka kõik need edusammud, mille Somalimaa on juba teinud oleme näiteks rahvus ra,, rahumeelsest riigi ülesehitusest, eh, oleme kasutanud selleks erinevaid rahumeelseid meetodeid, et, et et, et ka lahendada eh, konflikte erinevate kogukondade vahel. me leiame, et kui sarnast lähenemist, nagu meie oleme kasutanud, on vaja kasutada ka Somaalias äh, meil äh, on hea meelega jagame oma kogemusi oma vendadega Somaalias. Euroopa Liit ei ole mitte ainult riikide liit, vaid ka rahvaste liit. ma ei pea rõhutama, äh, kui oluline on kodanikuühiskond ning kui oluline on kogukonna ülesehitamine rohujuure tasandilt. Need traditsioonid kadusid praktiliselt äh, Eh, Somaalimaal ära Mogadishu eh, võimu all. Euroopa Liit eh, kattis praegu praktiliselt Somaalimaa valimiste kulud kahe tuhande kümnendal aastal. samuti osutati finants- ja tehnilist abi. minu valitsus on kindlal veendumusel, et Somaalimaa Eh, peaks eh, tegema kõik selleks, et saavutada eh, rahumeelne demokraatlik Somaalia. rahvusvahelise tunnustamisega saaks Somaalimaa lähenemist turule, turgudele, rahvusvahelisele kaubandusele, rahvusvahelisele finantssüsteemile ja institutsioonidele. samuti saaksime rohkem otseinvesteeringuid, samuti saaksime osaleda rahvusvaheliste organisatsioonide töös. Londoni konverentsi kommünikee tunnistas äh, rahvusvahelise üldsuse vajadust, tsiteerin, et äh, toetamaks äh, Somaalimaa valitsuse ja ajut-, Somaalia ajutise valitsuse kokkuleppeid, et oma tulevasi suhteid selgitada. see on selge, selge sõnastus ütleb veel kord, et tegu on kahe erineva üksusega, Somaalimaa ja Somaalia E, ning see peaks olema aluseks konstruktiivsete läbirääkimiste pidamiseks Somaalia ja Somaalimaa tuleviku kohta ning e, selle e, aluseks peab olema kuuekümnenda aasta leping, mis ühendas Somaalia ja Somaalimaa, me peame tunnistama, et see ühinemine kukkus läbi ning meie liikriikide huvisid on huvides on Somaalimaa iseseisvuse tunnustamine, meie, see annaks ka rohkem poliitilist ruumi Somaalimaale. meil on suur huvi selle piirkonna rahu ja stabiilsuse eh, vastu, me võitleme terrorismi ja, ja, ja piraatluse vastu, me oleme eh, piraatluse vastases võitluses esirinnas, võtsime vastu, eh, võtsime vastu piraatluse vastase seaduse, mida pole selles piirkonnas kunagi eksisteerinud ning äh, see kõik näitab, et äh, Somaalimaa on valmis rahvusvahelise kogukonnaga äh, koostööd tegema ja meil on selles osas ka positiivsed kogemused olemas, nii et ma võin sellest rääkida, kui ma teie küsimustele vastan. ja ma sooviksin väljendada Somaalimaa valitsuse tänulikkust Euroopa Liidu ja ähm, teie liikmesriikide vastu sellest, et te toetate meie riiki. Te olete suurimad ähm, abiosutajad Somaalimaale, see heldus ei ole jäänud, äh, <laughs> ole jäänud tähelepanuta ja tänulikkuseta meie ühiskond poleks suutnud alles jääda teiepoolse toetuseta ja abita mul oli au äh, kohtuda äh, volinik Piibalksiga, kes on rahvusvahelise arengu volinik, me suhtusime äh, möödunud aastal ja mul on olnud võimalik kohtuda paljude Euroopa Liidu liikmesriikide ministritega Holland, Hollandist ja Suurbritanniast näiteks, samuti ka oleme Norra ministriga kohtunud Eh, ning meie president Mohammed Silinaiu eh, kohtus ka Londoni konverentsil erinevate Euroopa ministritega ning ootame oma eh, suhete tihendamist Euroopa Liiduga ning ootame Euroopa ministreid ning Euroopa Parlamendi liikmeid, et te külastaks Somaalimaad lähikuudel. et te näeksite ise, kuidas Euroopa Liidu äh, Eh, heldus ja toetus eh, aitavad meil eh, jõuda lähemale aastatuhande eesmärkideni. kas majandusarengu või hea halduse küsimustes teie toetus aitab tuua rahu ja stabiilsust minu kodumaale, näiteks üheksateist miljonit eurot annetati selleks, et äh, meie äh, riigi meie veega varustada, see on esmatähtis, samuti hariduse osas on erinevad äh, toetusprogrammid aidanud avada koole ning näiteks tüdrukute haridus on kolm, kasvanud kolme koma kuue protsendilt mõned aastad tagasi praeguse kuuekümne protsendini. see tähendab seda, et me oleme suutnud ka alghariduse, suudame varsti alghariduse tasutaks muuta, eriti puudutab see eh, tüdrukute ligipääsu lihtsustamist haridusele. Euroopa Liit aitas ka eh, politseikohtute arendamist, demokraatlike institutsioonide üle ehitamist ning samuti avaliku finantseerimissüsteeme. mul on hea meel ka selle üle, et Euroopa Liit eh, eraldas neli miljonit eurot teostatavusuuringute läbiviimiseks ähm, koridori, äh, transpordikoridori loomiseks Somaalia ja Somaalimaa vahel. see peaks ähm, kaubandust ja transpordivõimet suurendama ning äh, kindlasti äh, parandab meie piirkonna ja kodumaa majanduslikku olukorda. see projekt on üsna kaua aega võtnud ning meil on väga hea meel selle üle, et me nüüd läheme edasi selle paljulubava initsiatiiviga, lugupeetud äh, esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, daamid ja härrad, Somaalimaa soovib mängida olulist rolli meie piirkonna paljude probleemide lahendamisel, me äh, hindame kõrgelt teie toetust meie äh, arengule, kuid on võimalik veel rohkem ära teha, eriti puudutab see Somaalimaa äh, iseseisvuse tunnustamist äh, praegustes piirides, nagu Euroopa võimud äh, selle välja joonistasid üheksateistkümnendal sajandil, see aitab garanteerida Somaalimaa äh, kui olulist tegijat rahu ja, ja stabiilsuse tasandil tagamisel ning see muudaks meid oluliseks partneriks rahvusvahelisele kogukonnale. ma saan aru, et Lõuna-Sudaani president tuleb teiega rääkima täna lõuna ajal ning ma tahaksin rõhutada, et meil on head suhted lõunas Sudaani valitsusega ning äh, Ahmed Sinai ja mina olime Salva Kiiri äh, aukülalised, kui ta äh, ametisse nimetati ning me arendame kaubandus- ja julgeolekusuhteid Lõuna-Sudaaniga ning tahaksin veel lõpetuseks öelda, et ma saan aru, et Kashabab Äh, on praktiliselt välja tõrjutud Mogadishu ümbrusest. kuid äh, küsimus on selles, kuhu Al-Shabaab läheb. ma ei arva, et nad on hävitatud. Nad äh, tegutsevad edasi. me kardame, et nad võivad nüüd põhja poole siirduda, kui nad tahavad, nad võivad peituda äh, Ida-Somaalimaa mägedesse, nendega on seal väga raske hakkama saada ning ma tahaksin teie tähelepanu sellele probleemile pöörata, meil on vaja äh, äh, suuremat toetust julgeoleku valdkonnas Euroopa Liidus, me oleme äh, tänulikud teie arenguabi eest haridusele ja tervishoiule, kuid meil on vaja olulist koostööd ka julgeolekuküsimustes, sest praegusel hetkel julgeolekukoostööd meil pole. ja ma arvan, et Euroopa Parlament peaks ka mõjutama Aafrika Liitu, et oleks võimalik garanteerida meile julgeolekuabi, meil on vaja julgeolekujõudude treenimist, meil on vaja suuremat e, toetust, me oleme olnud demokraatlikud juba kakskümmend aastat, seda hoolimata džihaadi võitlejatest ja ekstremistidest meie naabruses, kuid ei eh, maksa arvata, et me suudame üksi Al-Qaeda ja ekstremistlike rühmituste vastu eh, võidelda. me oleme haavatavad, sest me oleme demokraatlik riik, me kaitseme väärtuseid, eh, mida, mis ekstremistidele ei meeldi, nad ei arva, et demokraatlik süsteem, sugudevaheline võrdsus, kodanikuühiskond ja sõnavabadus on midagi head sellega seoses eh, oleme me tõesti tõelises ohus seoses oma väärtustega ning me sooviksime saada palju tihedama koostöö osaliseks Euroopa Liidu poolt majandusküsimustes ja ka julgeolekuküsimustes, aitäh! suur aitäh, härra minister! kahjuks äh, Lõuna-Sudaani vabariigi president on äh, haige, nii et ta pidi tühistama oma visiidi, seega me ei jätka mitte neliteist kolmkümmend, vaid kell kolm, aga härra Kaaler nüüd palun. suur aitäh, härra esimees. tervitan välisministrit äh, välisasjade komisjonis ja tahaksin teid tänada äh, sõnavõtu eest väga oluline on, et äh, me näeme, et äh, ka äh, Somaalimaal peetakse kinni inimõigustest, tegemist on demokraatliku riigiga. Te rääkisite piraatluse vastasest võitlusest ning aktiivsest osalusest sellest. see osa Somaaliast, seda üteldes ma ei taha väita, et ma oleks status quo poolt. me oleme näinud viimast aastakümnete jooksul Euroopasse piirid on väga palju muutunud, piire saab muuta, uued riigid võivad eh, tekkida ja see on miski, mis on ka Euroopas juhtunud. Pan-Aafrika delegatsiooni liikmena olen ma tundnud suurt huvi Aafrikas toimuva vastu. ma olen pikalt huvi tundnud ja siiani oleme me üritanud Aafrikas piiride muutmist vältida, aga teie piirkonnas Lõuna-Sudaani näol on tegemist pretsedendiga ja sellega me oleme ka nõustunud. mul on üks küsimus. me peame üles näitama poliitilist pragmatismi, Euroopa Liit teeb Somaalimaaga koostööd arengukoostöö raames me peame jätkama seda koostööd. ja võib-olla me ei peaks siinkohal Somaalimaa küsimust eraldi mainima. et minu esimeseks sooviks olekski see, kas te eh, saaksite vastata? ja veel eh, lõuna pool riigis me sooviksime, et tekiks stabiilne olukord. eile alakomisjoni koosolekul, julgeoleku ja kaitsealakomisjoni koosolekul me vaatasime läbi olukorra Mogadishus. me näeme, et siin on mässulised hakanud tagasi tõmbuma. ja ma tahaksin, et te selgitaksite meile, kuidas me saaksime seda protsessi toetada. millised võiksid olla taktikalised äh, liidud äh, rühmitustega, mis selles piirkonnas on? tegemist oleks siis Mogadishuga konkureerivate äh, rühmitustega. meie sooviks muidugi tagada Mogadishu piirkonna stabiilsus ja me tahame võib-olla Somaalimaa küsimuse hiljem lahendada. nagu öeldud, ma ei tahaks äh, kunstlikult äh, status quo'd pikendada ja alal hoida, aga me teame, et äh, osad eesmärgid, mis teil on, on selged, kuid Nende eesmärkide saavutamine ei tohiks mingil juhul takistada positiivsete tulemuste saavutamist muudes äh, Somaalimaa osades, nii et äh, Somaalia osades, nii et me peame äh, teatud tasakaalust kinni pidama, tahaksin teada, kas te jagate minu arvamust? aitäh, tere tulemast, härra minister, tervitan seda, mis te ütlesite, sellel on igati mõte sees. seda enam, mida rohkem ma üritan mõista Somaalias toimuvat, seda vähem ma olen rahul meie poliitika ebatõhususega. siin ma ei pea mitte silmas ainult Euroopa Liitu, vaid ka rahvusvahelist üldsust üldse ning ÜRO-d. sellel on väga suured tagajärjed ning Somaalia rahvas kannatab väga selle all. see, nii et see, mis te ütlesite, oli igati mõttekas. mina olen üks neist, kes soovib, et Euroopa Liit teeks teiega koostööd, selle asemel, et äh, TFG peale kõik, kõik välja mängida. TFG aga võib muutuda oluliseks läbirääkijaks kõikide nende jaoks, kes tunnevad huvi selle vastu, mis äh, Somaaliast üle jääb, kui Somaalimaa välja arvata. ma olen rahul Londoni konverentsi tulemustega ja ma olen rahul ka nende lubadustega, mis Euroopa Liit andis Somaalimaale ja millel ka te ise peatusite. ma tahaksin samuti küsida ja ma mm, panin tähele ka, et te rääkisite Aafrika Liidust ja Aafrika Liidu jõupingutustest, aga Aafrika Liit äh, on teie läheduses, vabandust, Aafrika Liidu läheduses on ka Etioopia, Etioopiaga tehakse koostööd. nii et äh, siin tuleb silmas pidada ka seda, millise sõnumi saavad edastada Aafrika Liidu olulised esindajad. me mõistame et ei soovita ilmtingimata olemasolevaid riike hakata lammutama ning piire ümber korraldama. aga kui me vaatame näiteks, mis Lõuna-Sudaanis toimus, siis ka sellega tuleb arvestada ning oluline on see, et ikkagi lõpptulemusena eh, valitsetakse Somaalia territooriumi. tahaksin paluda, et te edastaksite selle sõnumi ka Aafrika Liidule ja samuti Etioopia puhul. osad leiavad, et ameeriklased ründavad, vabandust, avaldavad Etioopiale survet, et Etioopia sekkuks äh, Somaalias toimuvasse. tahaksin teada, milline on teie seisukoht ja millist rolli mängib Etioopia äh, selles Aafrika piirkonnas ning piraatluse kohta Te mainisite piraatlusvastaste seadust, aga mul on jäänud mulje, et me tegutleme piraatlusega teatud huvigruppides, aga need huvigrupid ei esinda ilmtingimata teie piirkonna elanikke. kas te usute, et piraatlusvastased missioonid on tõhusad ja kas seeläbi on võimalik ennetada kuritegusid teie rahva vastu äh, nii vete, vetes üldiselt, äh, keskkonna aspektidest lähtudes, äh, kalanduses, sest et tõenäoliselt nende põhjal piraatlus, teie rahva põhjal piraatlus ju kasu saabki. ja samuti kas saaksite selgitada, milline võiks olla teie meelest tõhus äh, strateegia, et Al-Shabaab äh, vastu kogu regioonis võid saavutada? härra Tänok, suur aitäh! lugupeetud äh, välisminister, tervitan teid siin ning samuti tervitan teie esindajat siin. ma arvan, et, et ma, ma ei pea ennast tutvustama, mind kindlasti teatakse kui ühte Äh, teie vabaduse äh, tunnustamise eest võitlejad. mäletame, et äh, tuhande üheksasaja kuuekümnendast üheksakümne esimese aastani oli väga ebaõnnestunud lahendus ning Aafrika Liit on üritanud lahendada erinevaid küsimusi. praegu Äh, tuleb ütelda, et teie õigus iseseisvusel on isegi suurem võib-olla kui Kosovo, kui me tahame täiesti äh, sidusalt välispoliitikasele läheneda. ma olen nõus, et terviklikkus on äh, oluliseks kriteeriumiks, aga ma arvan, et kui on võimalik ikkagi enamusele kriteeriumitele vastata, siis ei võidelda ning võideldakse terrorismi vastu ja kui me saame teid abistada sõjaväeliselt äh, Puntlandis ja idaosas või samuti kui me peaksime aitama teid äh, võidelda, võidelda piraatluse vastu ja teame, et äh, NATO operatsioonid on tegevad selles Aafrika piirkonnas. me peame leidma piisavalt vahendeid, kas liikmesriikidest või siis Euroopa Liidu eelarvest, et ehitada uusi kinnipidamisasutusi selleks, et äh, siis kinni pidada teie vetes kinni peetud äh, piraate. samuti Londoni konverentsi viimane äh, teadeanne, kus mainitakse Somaalimaad, on oluline, seal küll detaile ei mainita, aga räägitakse teatud läbirääkimistest juba lõunaga, nii et põhimõtteliselt tegemist oleks nagu tagasihoidliku tunnustusega, et DFG põhimõtteliselt jõuab oma eluea lõpuni ning et Somaalimaa tuleviku äh, puhul tuleb äh, arutada ka seda, milline saab olema teie staatus lõpuks. härra Kaal rääkis sellest, et me peaksime Äh, võib-olla ei peaks praegu staatusele keskenduma jah, aga lõpuks tuleb sellega ikkagi tegeleda. Teie riik, valitsus ja rahvas, põhimõtteliselt kõik, nad tahavad ainult seda, mis Prantsuse Somaalia anti äh, Djiboutiga, sest te tahate sõltumatut riiki ja nii on läinud Djiboutis äh, seal on rahu ning toimib koostöö. kui te suudate nii kaugele jõuda, siis on võimalik teil, võimalik teil Mogadishu, Etioopia teistega partnerlusi alustada. Ehm, proua Komisiga ma ei ole nõus Etioopia küsimuses. Etioopia sõjaväeline tegevus viimasel ajal on ehm, tõenäoliselt ehm, aidanud kaasa olukorrale ja vabastada ka territooriumi Al-Shabaadi alt. parlamendi raportöörina äh, peatselt tuleme välja ka Aafrika sarve kohta üldise raportiga ning ka Somaalia küsimuste arutamise ning samuti räägime õigusest läbi vaadata erinevate sõjaväe ja mere äh, mandaadid operatsioonide jaoks ja see muidugi puudutab ka jah, eh, vabandan, mu aeg hakkab otsa saama, aga me võime ju ka lõuna ajal ministriga jätkata arutelusid. aga igastahes ECR äh, toetab igati teie koduriiki ning me teeme kõik selleks, et äh, rahvusvahelise avalikkuse äh, teadlikkust tõsta ja samuti toetame vitaalsete taristute toetamist Euroopa Liidu rahastust. jah, te ei tohiks kunagi lõunaid mainida kui kui mind kutsutud ei ole, aga palun äh, härra Ke-, äh, Kelam. Uh, suur aitäh. mina räägin äh, eestlaste nimel parlamendis. ma usun, et teie riik on suuri edusamme teinud, eriti just võttes arvesse tausta, anarhiat ning suuri probleeme territooriumi ja naabritega põhimõtteliselt te olete juba iseseisvuse testi läbi teinud ja teil on õigusriik ja olete jõudnud stabiilsuseni. aga mul on ka küsimusi. erinevuste kohta naabritega, erimeelsuste kohta naabritega, kas need on põhimõtteliselt etnilised või poliitilised? Te rääkisite ka dialoogist, mida valmistatakse ette milline võiks olla teie meelest äh, ideaalseks tulemuseks, kas tihedam koostöö ja majanduse arengu kohta lõpetuseks? milliseid majandusharusid olete te valmis eelkõige edendama? kui kaugele on jõutud haridusega? kas te suudate piisavalt pakkuda äh, koolitust, haridust äh, noorele põlvkonnale, kas noored lahkuvad teie riigist?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 Te rääkisite sellest, milline on tegelik olukord Somaalimaal. ma arvan, et võin veel kord siis äh, mainida seda, milliseid stabiliseerumise nimel teatud jõupingutusi te olete seal teinud. ja väga huvitav on ka see, mida ütles härra Kelam, tuleb äh, vaadata ka seda, kuidas arenevad teie naaberriigid praegustes tingimustes sõltub Somaliland väga palju erinevatest ähm, kastmissüsteemidest ja tahaksin teada, kuidas teie näete just nimelt selle valdkonda äh, ka seoses äh, teie naaberriikidega? härra minister, ich möchte zunächst äh, härra Pütikofer, suur aitäh, härra esimees, härra minister, ma tahaksin esmalt avaldada teile austust ja tunnustust kõige selle puhul, mis te olete suutnud äh, saavutada viimase kaheteist kuu jooksul. ma nõustun sellega, mida ütles proua Koomes. tuleviku seisukohalt on oluline et Euroopa Liit teeks koostööd äh, piirkondlike piirkonnas eh, erinevate osapooltega ning et me ei piirduks mitte ainult Mogadishus asuvate eh, võimudega. praegu on tekkinud täiesti erakordne olukord. Euroopa Liidu eriesindaja kohtus äh, eile, vabandust, ta selgitas meile, mida on tehtud Somaalias ja ta ütles muuhulgas, et üritatakse Djibouti teekaardiga alustada augustikuuks tahaksin teada, kas te usute, et ka Somaalimaal on sinu oma roll? leian, et tegemist oleks strateegiliselt väga raske veaga, kui me prioriteetselt käsitleksime sõltumatust, sellepärast et sõltumatuse riigi tunnustamine, sellel võib olla erinevaid vorme. meil Saksamaal on omad föderatiivmaad, liidumaad, mis on äh, Saksamaa liikmed. aga tegemist on küsimusega, mis tuleb lahendada pikemas perspektiivis. praegu on tekkinud küsimusi selle kohta, kas on võimalik üle saada praegu valitsevast ebastabiilsusest. kas Somaalimaa puhul on piisavalt perspektiivi selleks, et eh, seal suudetaks luua stabiilsune olukord, võttes arvesse, et eh, selle piirkonna ümber on väga palju ebastabiilsust. Te ise rääkisite Al-Shabaabist, eh, see on ka üks ebastabiilsuse tekitajaid piirkonnas. see liikumine võiks edasi liikuda äh, põhja poole, Puntlandi poole, Somaalimaa poole. see näitab, et äh, tegemist on igati keskse küsimusega Te rääkisite samuti julgeolekuabi tugevdamisest, kas te võiksite rääkida täpsemalt sellest? härra minister, palun, sõna on teiega. On the question of um,, sorry the.... suur aitäh kas TFG on äh, tõsiseltvõetav nagu äh, pika, pikas perspektiivis, nagu proua Koomes küsis, ma usun, et ajutine ülemineku valitsus, mis loodi äh, kahe tuhande neljandal aastal Keenias, on teatud ülemineku ülesanded täitnud. esmalt lepitusprotsess läbi kogu Somaalia ja on õnnestunud lepitada kõik poliitilised osapooled. teiseks ülesandeks oli tagada see, et valitakse rahva poolt parlament, koostatakse põhiseadus ning et parlamendil on valitud äh, esindusõigused. ning edasi järgmiseks ülesandeks oli tagada stabiilsus. tuleb ütelda, et Somaalias ei, ei ole nii kaugele jõutud, neilt oodatakse ülesandeid alates, ülesannete täitmist alates kahe tuhande neljanda aastast, sellest on möödas kaheksa aastat ainus, äh, mida nad soovisid, äh, mida nad on teinud, on palunud, et äh, nende mandaati pikendataks, nad tulevad Šubistesse või Mkalasse ja nõuavad pikendamist, nii et ma ei usu, et üleminekuvalitsus oleks heaks partneriks, kellega tööd teha. faktid on olemas, ega neid rohkem polegi vaja analüüsida, aga Djibouti teekaart on eh, selle üleminekuvalitsuse jätkuks, siin ei ole mingit uut raamistikku. ma arvan aga, et eh, üleminekuvalitsuse mandaatena pikendama ei peaks, ma olen nõus, et augustis peaksid nad lõpetama oma tegevuse ning eh, jätma koha uuele, uutele võimudele. Aafrika Liidu ja Etioopiaga koostöö, me teeme nendega tihedat koostööd ka Djiboutiga, Keeniaga, teistega ja me tahaksime, et meie hääl oleks kuulda te läbi terve Aafrika Liidu. meie sooviks on saada eristaatus või siis vaatleja staatus, nii et me saaksime jagada oma arvamusi ka rahvusvahelistel foorumitel nagu Aafrika Liit nii et eh, tegemist on jälle ühe asjaga, eh, mida me palume, et Aafrika riigid meie jaoks võimaldaksid. naaberriikide sekkumine Somaaliasse. Eh, jah, minevikus on see aset leidnud, me usume, et Somaalia küsimuse saab lahendada, et seda ei saa äh, lahendada ilmtingimata ainult äh, tänu somaallastele. me ei usu, et väline sekkumine äh, pikas perspektiivis kaasa aitaks. üleminekuvalitsus ei ole tõhus, nad ei suuda turvalisust tagada Mogadishus, nii et ma arvan, et näiteks ÜRO julgeolekumandaat on heaks mõtteks väga hea on, kui äh, meil on äh, rahvusvahelised jõud, kellel on äh, üldine mandaat ja kes suudavad turvalisuse tagada, aga ikkagi selleks, et see püsima jääks, on meil vaja Somaalia riiki ja seda ei ole võimalik teha ainult läbi Aafrika Liidu, me oleme suutnud saavutada stabiilsuse oma piirkonnas läbi enda tegevusele. ja me oleme suutnud saavutada rahu, demokraatia, majandusliku arengu, nii et inimesed peavad mõistma, millist kasu saab äh, turvalisusest. piraatlus. Teil on igati õigus. meil on piraatlusvastane seadus ja ka vanglate seadus kas rahvusvaheline kampaania on olnud tõhus või mitte, kui oleks, siis meil oleks vähe probleeme piraatlusega nii et võib ütelda, et äh, tõhusust eriti pole olnud või vähemalt mitte nii palju, nagu me oleme tahtnud. meie sooviks on integreeritum, kõikehõlvam lahendus. võtmetähtsusega küsimus on, ei ole mitte see, et meil oleks piisavalt äh, vägesid äh, maal või merel, vaid meil on vaja koolitada ja abistada noori, meil on vaja aidata kaasa stabiilsusele Somaalias ning seeläbi on võimalik pool Somaalia ja valitsusel ka tagada äh, turvalisust merel ja maal nagu Somaalimaal. et seeläbi oleks ka noortele äh, piraadiks saamine vähem atraktiivne. seega oleks vaja üldist lähenemist, muidugi julgeolekupõhist lähenemist, aga lisaks ka üldisemat võitluses piraatluse vastu. eraldumine, dialoog, majandusareng Somaalimaa elanikud tahavad mitte lahku lüüa, vaid liitu luua. me oleme olnud varem sõltumatu ja vabatahtlikkuse alusel sõlmisime liidu Somaaliaga. nagu Senegal ja Kambja mingil hetkel äh, ühinesid ja siis nad jälle lahku läksid. ega me midagi muud ei tahagi me ei muuda ka piire. tegemist on koloniaalaegsete piiridega. me ei muuda kohapeal olevaid piire, vaid läheme ta algsete piiride juurde tagasi. ja need vastavad siis nendele piiridele, mis olid siis, kui koloniaalvõimud lahkusid. seega me tahaksime, et tunnustataks meie piire, piiride muutmisega tegemist ei ole erinevalt äh, paljudest teistest separatistlikest riikidest majanduslik areng, kalandus on üks selliseid valdkondi, mida me silmas peame. meil on äh, suur rannajoon, merealad, ähm, mida ei ole piisavalt kasutatud, äh, seda seetõttu, et meil ei ole piisavalt võimekust, tehnoloogiat, et kala püüda, teiseks meil ei ole tehnoloogiat ka äh, kalade säilitamiseks, saagi säilitamiseks, külmutamiseks ning samuti ei ole meil ka piisavalt kaubandusleppeid teiste riikidega ja ka Euroopaga seega meil on vaja abi neis küsimustes veel. meil on ka palju mineraale ja me ootame rahvusvahelisi investeeringuid neisse valdkondadesse, kus samuti Debra sadam, see on äärmiselt oluline taristu ning äh, majanduse seisukohalt samuti. ja tunnen head meelt selle üle, et Euroopa Liit tunneb huvi meie toetamise vastu pärast eh, pikka aega, kümmet aastat, on nüüd eh, ka näha arenguid sadamas. teekaart ja augustikuu ning millist eh, rolli saab Somaalimaa mängida siin? ma usun, et opositsioon on olnud väga selgesõnaline. meie eesmärgiks on saada sõltumatuks eh, suveräänseks riigiks, mida tunnustab ka rahvusvaheline üldsus. selle poole me pürgime. aga me mõistame, et see vajab, nõuab aega. meie prioriteediks on turvalisus, areng, demokraatia, õigusriik ning äh, teenuste pakkumine kõikidele, muuhulgas ka haridus. Need on meie prioriteedid, selle nimel me oleme töötanud juba kakskümmend aastat ja tänu äh, Magribi äh, sõpradele, teistele riikidele on meil õnnestunud neid teenuseid ka pakkuda, me tahame veel parandada olukorda ning me tahame, et meisse suhtutaks kui usaldusväärsesse valitsusse, nagu ka Brüssel ootab. meie pikaajaline eesmärk on aga jah, saada suveräänseks riigiks. teekaart teinekord, ma kardan, olen läbi kukkunud, mingeid tulemusi sellega kaasnenud ei ole. ning lõige kuus äh, ütleb selgelt, et Somaalia ja Somaalimaa, äh, neid saab toetada rahvusvaheline üldsus, kui me tulevasi suhteid arutame me igastahes soovime igati Somaaliaga suhelda, kui neil on oma valitsus, millel on mandaat. ma arvan, et ei ole mõtet rääkida äh, lihtsalt äh, haldusüksustega, mis võib-olla jäävad äh, võimule ainult mõneks kuuks. me toetame seda, et rahvusvaheline üldsus toetaks Somaaliat, me tahame, et te sellega jätkaksite, me oleme valmis jagama oma kogemusi ja arvamusi Somaaliaga. me oleme valmis suhteid äh, arutama Somaaliaga, me tahame saada sõltumatuks ja kui me nii kaugele jõuame, siis me saame isegi veel paremini Somaaliat toetada ja võib-olla paremini kui mõni teine riik selles piirkonnas. suur aitäh, ma usun, et ähm, seega on minu poolt kõik. Herr Minister, herzlichen Dank für Ihre klaren Darlegungen. suur aitäh nende selgituste eest. palju edu edasiseks tööks. ja ma usun, et ka läbi hea valitsemise on võimalik äh, stabiilsust toetada. ning seeläbi õnnestub teil pakkuda ka uusi võimalusi ja perspektiive noorusele leian, et tegemist on igati hea lähtepunktiga. meie komisjon teid igati toetab valitud teel, palju edu tulevikuks ja suur aitäh selle eest, et meid külastasite, sellega on praegu koosolek peatatud.